on kellelgi proteste protokolli vastu, eriti nendel, kes sellega läbi on lugenud. tundub, et kuna keegi pole lugenud, siis pole ka mõtet küsida. Läheme finantsvahendite juurde. ahvet Brexiti komisjoni puudutavad läbirääkimised lõpetati eelmisel nädalal. arengukomisjon lõpetas oma läbirääkimised esmaspäeva õhtul ja Koreper nõustus kokkuleppega. nüüd on lugu selline, et äh, tulemus on selline noh, kiiduväärt vast nii et äh, meil ei õnnestunud delegeeritud õigusakte läbi suruda. ja seda täiel rindel. ning väga paljudes valdkondades äh, tuleb äh, nüüd teha koostööd riiklike ametiasutuste ja komisjoni teenistuste vahel ja mingil hetkel komisjon võttis ennast siiski kokku ja volinik Füüle oli eriti see, kes seda tegi ja üritas poliitiliselt natukene järele mõelda. kuid probleemiks on siiski Koreper, tuleb mingi vaene suursaadik, kes ise ka täpselt ei tea, millised on tema pädevused, struktuurid, mis on täiesti vastuvõetamatud, eriti just ka praeguse nõukogu eesistuja jaoks, teda esindab ka siis suursaadik ja tema peab kogu selle mõrupilli alla neelama, sest Koreperi töö on selline, mida pole absoluutselt võimalik võrrelda parlament, klassikaliste parlamentide teise koja tööga. ja see on tegelikult põhimõtteline probleem nüüd üleminekul. aga meil siiski õnnestus päris palju sellel tasandil läbi, eriti selles osas, mis puudutab äh, horisontaalseid küsimusi, aga ka neid raporteid, äh, mida raportöörid, äh, mille osas raportöörid läbirääkimisi pidasid, nii et staatus quo on olemas ja sellepärast sooviksin kõiki kolleege tänada selle raske töö eest tähtis on veel ka see, et äh, meil õnnestus siiski läbi suruda ülevaatamisklausel äh, küll tagaukse kaudu, nii et kolme poole aasta tagant vaadatakse see küsimus uuesti üle ja me ütlesime nüüd, et äh, see otsus ei võetud vastu mitte seitsmeks aastaks ja see tähendab nüüd seda, et järgmisel parlamendil poleks äh, olnud mitte midagi võimalik selle kohta öelda. ja noh, saadikud, ähm, suursaadikud, ähm, neid see väga ei huvita. aga sii-, nii on see juba kogu aeg olnud, suursaadikud on ju alati arvanud, et välispoliitika oleks palju parem siis, kui parlamente poleks olemas Need parlamendid ainult segavad. ja ma arvan, et tegemist on tõesti täitsa täi,, täitsa tähtsa küsimusega. meil õnnestus läbi suruda veel ka see, et ka tulevikus on võimalik vahendeid üle kanda ja ma arvan, et see on tähtsaks sammuks. me jõudsime edasi väga paljudes valdkondades Äh, kus pannakse vahendite kasutamine paika siis vastavalt äh, geograafilistele piirkondadele või probleempunktidele. nii et ma arvan, et selle ettepanekuga saame me nõus olla. ja nüüd need äh, muudetavad delegeeritud õigusaktid, ma isegi ei tea, kes selle mõiste üldse välja on mõelnud, ka Nende kaudu on meil siis võimalik nende nii-öelda täieõiguslike delegeeritud õigusaktide mantlivarjus päris palju ära teha. ja ma paluksin, et äh, raportöörid, erinevate valdkondade raportöörid kommenteeriksid lühidalt seda küsimust. härra Kukan kõigepealt äh, naabrusmeetme kohta kaks minutit, kui on võimalik äh, palun ärge hakake siin liiga palju üksikasju tooma selleks, et me pärast ei ole võimelised hääletama, sest pea on segamini. suur tänu, härra esimees. läbirääkimiste puhul me lähtusime äh, more for more põhimõttest, rohkem rohkema eest meil olid väga pikad arutelud selle mehhanismi toimimise üle ja me jõudsime kokkuleppele kahes mehhanismi osas. kõigepealt me kasutame muudetavaid näitajaid. maksimummääraks on kakskümmend protsenti ja teisel puhul me pakume lisafinantstoetust, kuid ainult nende riikide jaoks, mis on teinud edusamme demokraatia ülesehitamisel ja reformide läbiviimisel ja selle seadusega on meil ette nähtud ka korralik katuse fond, mis puudutab äh, parlamendi eesmärki, et meil oleks demokraatia ülesehitamine ja see kõige tähtsamaks meetmeks, selle ettepaneku surusime me läbi. ja me panime ka Euroopa Parlamendi resolutsioonid võrdsesse seisu nõukogu ja Euroopa Nõukogu järeldustega. ja see selle vastu oli nõukogu alguses äh, ja võitles selle vastu, kuid meil siiski õnnestus see läbi viia. mis puudutab Euroopa finantstoetuse järelevalvet, äh, siis ka seal äh, ettepanekus kasutati Euroopa Parlamendi sõnastust lõppude lõpuks. mis puudutab parlamendi demokraatlikku kontrolliõigust, siis me surusime läbi lisa, mis puudutab delegeeritud õigusakte, seal on prioriteedid, prioriteedid paika pandud ja ka protsendimäärad erinevate programmide kohta. seda lisa muudetakse kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ülevaatamise kaudu selleks, et järgmisel parlamendi koosole-, koosseisul on võimalik prioriteedid uuesti üle vaadata kokkuvõttes see on küll vähem, mida me soovisime saavutada, eriti delegeeritud õigusaktide osas, kuid tegelikult see, mis saavutati, oli päris suur samm edasi. suur tänu! Lopez is tour is white. Anda. Kas härra Lopez on ka kohal? Vielen Dank, äh, Eh, nii, kõigepealt eh, nüüd, mis puudutab eh, seda instrumenti, siis sooviksin tänada variraportööri nõukogu ja eriti, nagu seda ütles ka esimees, parlamendi teenistuste ja ka meie fraktsiooni teenistusi, kes mind aitasid selles raskes töös, neil on olnud palju rohkem kannatust kui veel minul. ning äh, see peaks olema siis käivitanud uued tegevuse, uued suunad meie välistegevuses. uus finantsraamistik peaks tähendama siis seda, et meil on nüüd spetsiifiline instrument selleks, et teha nähtavaks Euroopa aina keerulisemaks muutuvas maailmas. meie instrumendi eesmärgiks on toetada äh, Euroopa Liidu poolt eh, meie strateegilisi partnereid ning samuti arendada poliitikat, mm, mis on meie jaoks olulised ning eh, võidelda meie jaoks eh, suuremate ohtudega. Euroopa peab muutuma konkurentsivõimelisemaks ning see tähendab seda, et me peame aina paremini rakendama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat see strateegia peab toetama meie viit ähm, eesmärki, mis need, milleks on siis tööhõive, innovatsioon, haridus, sotsiaalne kaasatus ning jätkusuutlik areng. ning äh, samuti peame leidma äh, turgu Euroopa ettevõtete järgi, samuti peame toetama äh, üle, toetama teadust, innovatsiooni, konkurentsivõimet, hõivet, samuti majandussuhteid ja nii edasi samuti peame toetama Euroopa diplomaatiat ning samuti ka akadeemilist koostööd, mis on samuti väga oluline. ning äh, samuti Euroopa kaubanduspoliitika toetamine maailmas on oluline ning samuti meie poliitiliste sidemete tugevdamine meie kaubanduspartneritega, see on olnud samuti oluline osa sellest instrumendist sii-, sellel on palju tööd teinud Inta kol-, Inta komisjoni kolleeg proua Andrik Jeene, eh, tegeles eriti just eh, rahvusvahelise kaubanduse küsim-, küsimusega. soovin teada tänada proua Andrik Jeenet tema tehtud eh, jõupingutuste eest. järgmise aasta jaanuaris käivitub uus finantsraamistik ning see on uus faas meie välistegevuses. see tähendab ühtlasi ka seda, et Euroopa Parlament peab rohkem kaasatud olema kaasotsustajana. me oleme oma eesmärgid lisanud lisasse, kus mainime Euroopa Parlamendi kontrolli, õigusloomelist koostööd selle instrumendi töösoleku ajal ning samuti eh, ka eh, meie eh, institutsionaalsed kohalolekud. ning ma sooviksin, et te toetaksite seda instrumenti äh, Eh, mis peaks aitama eh, Euroopa Liidu väärtuseid ning eh, huvisid. suur tänu teile! Ja, guten Morgen, Herr Vorsitzender. jah, tere hommikust, härra esimees, suur tänu, et te andsite mulle võimaluse rääkida siin läbirääkimiste lõpetamisest inimõiguste meetme osas. see ei ole mitte ainult äh, inimõigusi puudutav meede, vaid ka demokraatia toetamise meede, tegemist on ühe valdkonnaga, äh, kus Euroopa Liidu välispoliitika on olnud väga edukas ja sellepärast Euroopa Liidu jaoks on tegemist tähtsa meetmega. see on lisandus teistele meetmetele, mis tähendab seda, et inimõigused ja demokraatia toetamine peaksid olema kõikide geograafiliste meetmetega kohandatud. ainult seal, kus ei ole võimalik seda poliitikat ähm, geograafilises mõõtmes kasutada, kasutatakse seda inimõiguste meedet. viimastel aastatel on meede olnud väga edukas ja meie eesmärgiks sellepärast polnud mitte meedet muuta, vaid pigem keskenduda uutele nüanssidele. Need, mis on tekkinud näiteks Araabia kevade tagajärjel ja peale selle soovisime me mõelda ka teatud inimõiguste meetmete peale, sellepärast et äh, on toimunud muudatusi alates kahe tuhande kuueteist, kahe tuhande kuuendast aastast, mil see meede sisse viidi peale selle äh, rääkisime me veel ka ühisest äh, rakendamismäärusest äh, ja siin on väga tähtsad just nüüd need institutsionaalsed muudatused ja see, et Euroopa Parlamendi rolli on väga palju tugevdatud. meie jaoks tähtis oli veel ka see, et toimub vahearuanne ja et selle vahearuande kaudu on järgmisel parlamendi koosseisul võimalik üle vaadata temaatilised küsimused ja prioriteedid. ma ei taha siin pikalt üksikasjadest rääkida, pikk hääletusmaraton ootab ees. tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et läbirääkimistes nõukogu ja komisjoniga rääkisime me tõesti sisulistest küsimustest, seksuaalvähemuste õigustest, soolisest võrdõiguslikkusest ähm, ja nii edasi. ja et me tõesti nendes kõikides küsimustes jõudsime väga kiiresti kokkuleppele. rääkisime ka sotsiaalsetest õigustest, ähm, sellest, et kõigil on õigus teatud äh, elustandardile, rääkisime ettevõtete sotsiaalsest vastutusest ähm, ja ka põhiõigusest oma ettevõte luua. see kõik on ka Euroopa põhiõiguste hartas kirjas ja see on nüüd ka osa inimõiguste meetmest. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis äh, lisasse panime me kirja viis suurt äh, eesmärki ja samamoodi nagu ka teiste meetmete puhul, enne märtsikuud kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal vaatame me need eesmärgid üle. me ei jõudnud läbirääkimistes kokkuleppele veel selles osas, et äh, kuidas me neid täpselt nüüd äh, väärtustame, kuid esimest korda õnnestus meil äh, sisse viia see, et valimisvaatlejad Ähm, inimõiguste meetmes ei neela alla mitte kahtekümmet viit protsenti meetme eelarvest. me jõudsime nüüd ametlikule kokkuleppele, mitteametlikult on sellest põhimõttest juba paar aastat kinni peetud lõpetuseks, huvitav on see ja see tegelikult näitab, kui tähtis on Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid selles valdkonnas nimelt, et äh, meil on üks koma kolm miljardit eurot vahendeid, äh, kakskümmend protsenti on vahendeid tõstetud äh, inimõiguste meetme ja demokraatia toetamise meetme osas, nii et väga tore ja suur aitäh! suur tänu! ja nüüd proua Lohpiiler, palun! On... suur tänu! ma räägin täna meie raportööri Reinhard Pütikhoferi nimel, kes kahjuks on haige võin teile öelda, et meil on lõplik kokkulepe uue meetme osas, millega üritatakse stabiilsust tagada ja samamoodi ka rahu. tahaksin välja tuua parlamendi edusammud selle uue meetme puhul. me tõesti konfliktide ennetamist, tugevdamise ja meil võime, õnnestus vahendeid kahekordistada, nii et meil on nüüd rohkem kui kakssada miljonit eurot me õppisime varasematest kogemustest, äh, nagu näiteks Araabia kevade puhul, äh, ja me peame hoolitsema selle eest, et me ka kodanikuühiskonda kaasame ja sellepärast me andsime meetmele ka selle teise osa nimest äh, rahu tagamine. väga tähtis on, et meil õnnestub rahu tagada selle meetme kohaldusala kaudu see meede on välja töötatud selleks, et mitte teha koostööd ainult valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, vaid ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega. kodanikuühiskond jääb selle meetme keskmeks ning kodanikuühiskonnal on tõesti väga tähtis roll meie tegevuste väljatöötamisel kuna tegemist on tundliku küsimusega, eriti selles osas, mis puudutab julgeolekut, eriti võitluses terrorismi ja küberkuritegevuse vastu, oleme me välja töötanud inimõiguste meetme, kus välisteenistus ja komisjon on kohustatud äh, välja töötama süsteemi tagamaks inimõigustest ja rahvusvahelisest õigustest, äh, rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist, kui hakatakse välja töötama programme selles valdkonnas. komisjon ja välisteenistus peavad parlamendile andma aru selle kohta, kuidas inimõiguste meedet kasutatakse meil on laiendatud dialoog Euroopa Parlamendiga, peale selle on ka strateegiline dialoog ette nähtud programmi kõikides erinevates faasides, kaasa arvatud ka kriisiolukordades. seega on meil tegelikult võimalik hiljem väliskomisjonis kõike toimunut ka väga põhjalikult analüüsida, seda koostöös Arengukomisjoniga ja lõpetuseks sooviksin nii härra Pütikhoferi kui ka äh, proua Brandneri nimel tänada kõiki variraportööre, härra Kartierit, härra Keelamit, härra Lambsdorfi ja proua Lösingut suurepärase koostöö eest, aitäh! Liivo Rootšek, palun! suur tänu! nüüd räägime IPA kahest äh, liitumiseelsest abist poolteist aastat ähm, väga tõsiseid läbirääkimisi ja jõudsime kompromissettepanekule äh, rahastamise kohta järgmise seitsme aasta jooksul. me rääkisime väga tõsisest korralikust summast rahast, üheteistkümnest miljardist eurost. esimest korda parlament osales selles äh, protsessis, kui äh, Äh, kaasõiguslooja, me olime võrdsel tasandil nõukoguga ja kompromiss, mis saavutati Leeduga kui eesistujamaaga, on mõistlik ja reaalne ja toob väga selgelt välja Euroopa Parlamendi poliitilised prioriteedid. Need prioriteedid, neid on kokku neli või viis, kõigepealt äh, et meil on korralikult, korralik prioriteetide pakett äh, laienemispoliitika jaoks laiemas mõttes teiseks, ähm, parlamendi õigusi laiendati ja kaitsti, see oli meie jaoks väga tähtis, me tõesti soovisime oma õiguslikku ja poliitilist rolli laienemisprotsessis äh, suurendada ja peale selle parlamendi rolli suuremine toob tegelikult endaga kaasa kogu protsessi jaoks suurema legitiimsuse. siis veel ka äh, spetsiifiline ees eesmärkide täitmine, äh, seda me teeme temaatiliste prioriteetide kaudu ja delegeeritud õigusaktide kohta peale selle ka koostatakse vahearuanne, et näha, kas on toimunud teatud muudatusi, millele tuleb reageerida ja siis me oleme ette näinud ka võimalused re reageerida uutele olukordadele, mis tulenevad äh, hiljem siis parlamendi resolutsioonidega peab nõukogu arvestama täpselt äh, samamoodi nagu ka komisjoni eduaruannetega ja need on nüüd ka õiguslikult siduvad ja see on tõesti väga tähtis edusamm parlamendi jaoks. kolmandaks, äh, parlamendi abistiimulite väljatöötamisel on ka määrusesse sisse kirjutatud ja niimoodi on abikõlbulikel riikidel võimalik liitumiseelset abi paremini kasutada selleks, et täita Kopenhaageni kriteeriume. parlamendi toetuse puhul määrus ütleb, et me peaksime kasutama vahendeid hindamaks riikide edusamme ja selleks, et teha järeldusi meie abi mõju kohta. ja viiendaks, parlamendil õnnestus hoolitseda selle eest, et äh, vähemuste rahastamine jätkub ka IPA kahe kaudu nii nagu kõikide kompromissettepanekute puhul pidi ka parlament siin teatud järeleandmisi tegema me on siin teatud asjad, mida me võib-olla muidu poleks äh, toetanud, aga eriti tahaksin ma siin tõstatada kasusaajate küsimuse. ja mis puudutab seda kompromissi, nagu ma ütlesin, meil õnnestus tagada meie kompromissidest ja põhimõtetest kinnipidamise ja me jätkame oma tööd kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, nii et tõesti tegemist on suurepärase kompromissiga, suurepärase tulemusega parlamendi jaoks ja ma tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, proua Jenskit, härra Katšinit, proua Kornelisseni, härra Maierit, suur tänu ka Kristjan Vigeninit kes kahjuks ei ole enam parlamendi liige, nüüd ta tegeleb teiste küsimustega, teiste probleemidega Sofias, aga sellegipoolest tema oli raportöör, kes tegelikult alustas seda protsessi. suur tänu! nüüd otsustab Euroopa Parlamendi Koreper läbirääkimiste äh, ajal ma nimelt õppisin, et kui nõukogu ütles, et Koreper ütleb ei, siis jäädi ei juurde ja kui nad tegid ettepanekuid, mis mina olin ka teinud, siis ma ütlesin alati, et minu Koreper ütleb ka nüüd ei. nüüd peame vaatama, kas meie Koreper lõpuks oma jah-sõna annab. nii igas punktis on meil ainult üks hääl, nii et lihtsalt äh, võtame kõik need raportid ükshaaval läbi ja kõigepealt äh, hääletame elektrooniliselt alati kohe ja esimene on, mis puudutab ühiseid äh, reegleid, kes puud-, toetab seda? hääletus on lõppenud kakskümmend viis, null ja kolm erapooletut, ütleb härra Prokk. ekraan näitab nelikümmend viis poolthäält. palju õnne raportöörile! järgmiseks Lambsdorfi raport, mis puudutab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 järgmiseks ähm, liitumiseelne abi, kolleeg Rootšeki raport, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, kaks ähm, erapooletut, äh, mitte ühtegi erapooletut, palju õnne, härra Rootšek järgmiseks naabruspoliitika meede ja kolleeg Kukan, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kuus ühe vastu, üks erapooletu, palju õnne, härra raportöör. nüüd äh, naabrus poliitika instrument ja Antonio hääletus on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, null vastu, kaks erapooletut. mulle see suurepärane tulemus ei meeldi, aga palju õnne. stabiilsusinstrument. stabiilsusmeede hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse kahe vastu vastu võetud. Äh, õnnitlege meie poolt härra Pütikoferit ja proua Brandnerit. ja nüüd läheme me edasi. järgmiseks Albaania raport, kolleeg Vuljanitši raport. kas ta soovib midagi eelnevalt veel lisada? suur tänu, härra esimees. ma kõigepealt tänan variraportööre ja ka teisi parlamendi töötajaid, kes aitasid mind oma nõu ja jõuga, tegid ettepanekuid selle kohta, kuidas minna edasi, kui asjad on jõudnud tupikseisu. suur tänu ka sekretäriaadi töötajatele, nende oskusteave ja töö eest ja suur tänu neile ka selle eest, et me hääletame selle resolutsiooni üle juba täna ma üritasin asju tõesti natukene tagant lükata selleks, et hääletada täna väliskomisjonis ja järgmisel nädalal täiskogul. ühelt poolt sellepärast, selle riigi pärast, sest Albaania on selle ära teeninud ja teiselt poolt ka parlamendi pärast, sest ma tõesti usun, et parlament on ära teeninud selle, et meil on võimalus sellistes küsimustes oma äh, seisukoht välja öelda enne, kui nõukogu oma otsuse vastu võtab. me jõudsime tervele reale kompromissidele ja ma leian, et see resolutsioon läheb õiges suunas. ning kõik need muudatusettepanekud, mis tehti, lähevad ka tegelikult samas suunas, öeldakse, et Albaania peaks saama kandidaatriigi staatuse ja ma olen tänulik kõikidele muudatusettepanekute tegijatele, isegi kui ma raportöörina kõigiga neis nõus pole, aga see on juba teine lugu. ma tõesti loodan, et täiskogu võtab selle resolutsiooni vastu ja et ka nõukogu võtab selle vastu detsembri keskel. jällegi veel kord suur tänu kõigile abi eest. mul polnud kogemusi, varasemaid kogemusi, enne kui ma sain selle raporti koostamise, kuid ma arvan, et äh, kõik osapooled äh, töötasid päris korralikult, aitäh! suur tänu, olen sellega nõus, eriti selle või vähemalt selle viimase osaga alustagem hääletust, kompromissettepanek üks. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, siis edasi kolmkümmend neli, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, edasi kompromissettepanek kaks. kompromissettepanek kaks, härra Salafranca. suur tänu, härra esimees minu fraktsioon soovib äh, väikese äh, äh, lisandi teha kompromissile number kaks, esitades suulise muudatusettepaneku tegu on suulise muudatusettepaneku, mille esitasime koos äh, komisjoni esimehega, ähm, kuid kuna esimees soovib jääda äh, neutraalseks, äh, siis ma esitan selle tema eest, et seal tuleksid sõnad, et opositsioon jääks neutraalseks selles protsessis. härra Rootšek. I have slight problem with that I mul on väike probleem sellega, ma ei ole selle vastu sisuliselt, sest tõesti tähtis on Albaania ja ka teiste riikide jaoks see, et valitsus ja opositsioon teevad koostöö, see on meie sõnum. ja see peaks tõesti jääma meie pikaajaliseks sõnumiks, kuid mul on probleem menetlusega. et see nüüd praegusel hetkel tehakse suulise muudatusettepanekuna, me oleksime võinud seda teha tavamenetlusega nii et sellepärast minu fraktsioon on sellele vastu. härra Rootšek, kas ma võin öelda, et tegemist on ühise muudatusettepanekuga äh, Rahvaparteilt ja Sotsiaaldemokraatidelt täiskogu jaoks, siis oleks see ju täiesti tavamenetlus. palun. härra Tänuk räägib mikrofonita So we will oppose it now and let's sing it. nii et me oleme praegu selle vastu ja siis hiljem mõtleme, mis teeme täiskogul. härra Salafranca. Eh, eh, härra <clears throat> esimees, me teame, et kodukord lubab neljal komisjoni liikmel uue suulise muudatusettepaneku esitamise vastu olla. asi on väga lihtne. eile palus terve meie fraktsioon, et selline mõistlik muudatusettepanek sisse viidaks. ma mõistan teie vastuväiteid. ma jätan siiski selle meelde, selle suhtumise, sest kui teie fraktsioon sellise muudatusettepaneku esitab, mis on mõistlik, siis ka meie oleme selliste muudatusettepanekute vastu. me oleme alati selles komis olnud avatud, komisjonis olnud avatud et komisjon oleks see, kes suuliseid muudatusettepanekuid hääletaks. ja kunagi me ei ole rakendanud selliseid äh, täiskogu printsiipe siin. härra Rutšek? härra Salafranca, ma ei usu, et on õiglane rääkida niimoodi, sest me peame neid küsimusi ka oma fraktsioonis arutama. nii et palun saage sellest aru nagu ma ütlesin, praegusel hetkel me oleme selle vastu ja tehkem siis koostööd edasi selleks, et leida sõnastus, mille me võiksime ühiselt äh, esitada siis täiskogule, mis oleks äh, rahuldav siis äh, kõigi jaoks, et me saaksime selle kõik omavahel läbi rääkida. ja ka teiste fraktsioonidega. ei, me ei hakka siin arutama, ütleb härra Prokk, lõpetagem ära, aitab, see ei ole arutelu piisavalt hääli on vastu, nii et äh, muudatusettepanek on lämmatatud, aga anti siin lubadus, et äh, täiskogus leitakse korralik sõnastus, kuid aga siiski ütlen teile midagi, sest mina tegelikult olin selle Albaania küsimusega väga pikka aega seotud. ikka oli nii, et äh, valitsus paluti, et ta kaasaks opositsiooni, et tehtaks koostööd omavahel. vana valitsus viis läbi rahumeelse ülemineku ja see oli täpselt see, mida me olime varem opositsioonilt palunud, et võimaldage seda palun ja ma arvan, et seda tuleks kuidagi mainida siin. esimest korda on meil tegemist opositsiooniga, mis on nõus valimiste tulemusega, läheb parlamenti ja teeb normaalset parlamentaarset tööd see oli tegelikult ainus probleem viimasel kahel korral, kui neile ei antud kandidaatriigi staatus. ma arvan, et seda tuleb mainida, sest muidu jääb neile äh, mulje, et äh, kogu see menetlus oli lihtsalt mingi tehniline vabandus. Äh, ja see oleks täiesti vale sõnum. ma rääkisin praegu Rahvapartei liikmena ja mul on jäänud praegu mulje, et sotsiaaldemokraadid siin praegusel hetkel lähtuvad parteipoliitilistest äh, kaalutlustest ja mitte ühistest väärtustest ja sellepärast ma eeldaks, et äh, vähemalt täiskogul tehakse koostööd selleks, et leida lahendus. härra esimees, teie mulje on vale. nagu ma ütlesin nii Albaania kui ka Makedoonia puhul me tegime koostööd ja me teeme koostööd. Need riigid peavad tegema edusamme ja me soovime, et nad neid teeksid ja nii valitsusparteid kui ka opositsiooniparteid peavad seda tegema, ükskõik kes on võimul, kas see on Rahvapartei või Sotsiaaldemokraatide sõsarpartei, nad kõik peavad tegema koostööd ja ma arvan, et see peaks olema meie seisukoht ja ma luban teile oma fraktsiooni nimel, me teeme seda. aga palun leidkem sõnastus, kompromissettepaneku sõnastus, millega saaksime me minna täiskogule amendment, this oral amendment was defeated. see suuline muudatusettepanek lämmatati, asi läbi, punkt. meil ei ole mitte mingit arutelu kunagi olnud hääletuse ajal, lähme edasi hääletusega. kompromissettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. edasi kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend kaks, ei, see võeti tagasi, siis kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek, ei, vabandust, muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, tundub mulle. soovite kontrollida? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kahekümne kaheksa vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, ei, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu. kes on poolt? vastu Kukani muudatusettepanek võeti vastu ja Rahvapartei vastu siis. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks Kornelissonilt poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida? palun jah, hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud. sada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa, kahekümne kahe vastu, vastu võetud. sada üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud suuda sada üheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt sada kakskümmend kaks. That's true too. Check, sure check Ist angenommen. Verify whether road check is checked. Ist angenommen. vastu võetud kakskümmend kaheksa, kahekümne kolme vastu. järgmine kompromissettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletu tundub, et vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks ei langeb ära, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa ja üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud elektrooniline hääletud resolutsiooni projekti üle muudetud kujul. hääletus on lõppenud. nelikümmend üheksa poolt, mitte keegi vastu, üks erapooletu, palju õnne, raportöör, tõesti suurepäraselt tehtud töö. järgmiseks Katšini raport. kas saame alustada hääletusega, härra Katšin, palun? Thank you, chair. I just want to suur tänu, esimees me tõesti jõudsime väga laiapõhjalisele konsensusele ning saame rääkida ühel häälel. leppisime kokku neljateistkümnes muudatusettepanekus ainsagi probleemita, kunagi varem ei ole me selles äh, raporti, selle raporti osas nii äh, üheksmeelel olnud ning sooviksin teile meenutada, et peaminister Dacic ja härra Daci on täna jälle Brüsselis see, neil on vist juba kahekümnes kohtumine siin mm, aasta jooksul ning see on tõesti ajalooline saavutus. teisest küljest kohalikud omavalitsused, valitsuse valimised Kosovos toimusid ainsagi intsidendita teises voorus ning nii Serbia kui Kosovo esindajad tulid kokku, kohalike omavalitsuste esindajad tulid kokku siin ja meil oli nendega väga huvitav kohtumine, seega me arvame, et küsimus ei puuduta mitte ainult toetust, vaid ka vajadust saada sõnum, see, et me hindame kõrgelt seda, mis seni saavutatud on ning sooviksin seega esitada üleskutse ka teile ning ka et, et te teeksite kõike selle nimel, et seda tunda anda ka täna nüüd detsembris. just teeb seda, mida teiegi valitsus üritab teha, uskuge mind kõik teevad, annavad oma parima. ja ma arvan, ei ole hea, kui ainult üks valitsus välja tuuakse. That's too easy. see oleks liiga lihtne. väga lihtne on peita ennast valitsuse selja taha. nii et eh, ühte valitsust saaks süüdistada selles, mida teised teha ei taha, see ei ole viisakas. alati süüdistatakse sakslasi kõiges Ehm, muudatusettepanek kümme on tagasi võetud, nii et alustame kompromissiga üks, kes äh, hääletab poolt, kompromiss üks, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt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 kakskümmend kak-, kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vastu võetud oli. kontrollime, viiskümmend kolm. ja hääletusel osales üksnes äh, Rahvapartei, äh, hääletades vastu, kõik ülejäänud hääletasid poolt. hääletamine on lõppenud, siiski Euroopa Rahvaparteil oli õigus äh, enne konservatiivid ei osalenud. ma palun, et äh, fraktsioonid, äh, vähemalt nende koordinaator peaks hääletamisel osalema, sest muidu on äh, liiga raske. viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Charles, kas on võimalik, et keegi teie fraktsioonist äh, osaleks äh, regulaarselt hääletustel? mitte keegi ei tõstnud kätt. Äh, teie vaimud siin võib-olla osalevad, aga füüsiliselt ei osale. see maksab aega ja raha, kui me alati elektrooniliselt hääletame. me alati ju tahame raha kokku hoida, nii et ma palun, et te osaleksite hääletusel kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud minu meelest. kas me kontrollime seitsekümmend nelja? seitsekümmend neli elektrooniline hääletus. Do it physically hääletamine on lõppenud kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et ähm, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu. veel kord. kaheksakümmend viis, see oli vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, mida see tähendab? siis te peaksite nii ka tegema. sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud kontrollime, sada kolmkümmend kolm, tõenäoliselt, tõenäoliselt vastu võetud, ütleb äh, härra Prokk. hääletamine on lõppenud. Äh, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend viis vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, seda ei hääleta, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks ja kolm, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, elektrooniline hääletus äh, resolutsiooni projekti üle tervikuna. hääletamine on lõppenud. ja vastuhääli ega erapooletuid ei ole, nii et palju õnne, ühehäälselt vastu võetud. ja nüüd äh, läheme edasi Kosovot puudutava resolutsiooniga ja proua Lunatšeki siin ei ole, kes teda esindab? Schulz, proua Lohbiilar. et te siis äh, olete kokku äh, üksmeeles, et te seda ei tee, neliteist poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. Bernd, palun äh, paluma oma konservatiividest liikmeid, et ta, et nad äh, hääletaks ka. hääletamine on lõppenud kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, nii et ikkagi vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend üks, kes kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning nüüd viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, veel kord, poolt, vastu. ECR, kas te osalete ka? poolt. sii-, seega vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud vastu võetud ning nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, eh, kes on esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kes on teise osa poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. komprom-, kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud nüüd muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, järelikult vastu võetud seitsekümmend neli kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud. see ei ole selge. elektrooniline hääletus seitsekümmend neli, esimene osa. Äh, äh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd hääletame eh, kuuskümmend, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud. kaheksa, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning nüüd kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu. kontrollime, sada kaks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, neliteist vastu. ja nüüd sada viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks, poiss on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükat-, vastu võetud, vabandust, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kes on teise osa poolt, vastu, erapooletud Bernd, see on ju tagasi lükatud. seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, üksteist poolt, vastu, erapooletud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning nüüd Raskü, Breda, Milan Mon. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, napilt tagasi lükatud elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kolm vastuhäält ja neli erapooletut. palju õnne! ja nüüd äh, raport, mis on seotud suurt, suurte tulevikulootustega, Preda raport äh, Islandi kohta. härra Preda, kas te soovite midagi öelda? ei soovi, nii et alustame hääletusega. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning must üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletus. selge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 ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, Komeši arvamus. Ana, kas me alustame hääletamist? alustame kaheksanda muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. siin ma olin natuke hajameelne, palun kordame, kes on kolmekümne teise poolt, kes on vastu,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 vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kahes osas. kes on esimese osa poolt, pool, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist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 hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolthäält, äh, kolm vastuhäält, kaheksa erapooletut, palju õnne, Anu! ja nüüd äh, jõuame Bosnia ja Hertsegoviina eduaruande juurde. Äh, me peame nüüd väga kiiresti tegema. nii et äh, Ehm, on ainult võimalus seda, äh, neid raporteid natuke tutvustada, meil on täiendavaid võimalusi asju arutada, üksteist detsember on muudatusettepanekute esitamise äh, muudat-, lõpptähtaeg, sellepärast et meil on täna veel ka Albaania parlamendi spiiker, nii et me peame üksteist kolmkümmend lõpetama nende raportite käsitlemise. ja sõna saab kolleeg Pakk. härra esimees, lugupeetud kolleegid, tegelikult ma mõtlesin et äh, me võiksime mais äh, vastu võetud raporti uuesti esitada, sellepärast et äh, mingeid muid muutusi positiivses suunas ei ole, välja arvatud see, et viidi läbi rahvaloendus. see on Bosnia-Hertsegoviina probleem, aga süüdi ei ole mitte ainult sealsed riigi, rah-, sealne rahvas, vaid nad peavad hakkama saama ähm, pea, põhiseadusega, mil, mida nemad ei ole ise ko koostanud, vaid mis koostati sõjaväebaasis Ohios ja mis ei vasta vasta üldse mitte mingitele demokraatlikele nõudmistele, nii et me peame vaatama, et Seili Finchi inimõiguste kohtu, asjas langetatud inimõiguste kohtu otsus, mis võimaldab kandideerida ainult horvaatidel, bosnialastel ja serblastel ja teistel mitte, see ei, on tõesti täiesti võimatu säte demokraatlikus põhiseaduses. Nad peavad siis ähm, järgima seda, mida teised on neile ette kirjutanud, aga need ei ole ka võimelised seda muutma ja selles probleem ongi, see on üks probleem ja kui seda probleemi ei kõrvaldata, siis äh, järgmisi valimise, valimisi järgmisel aastal ei saa ka äh, äh, heaks kiita, nii et seetõttu härra Füüle kuusteist tundi istus koos Prahas riigijuhtidega ning mingit muutust ikkagi ei tulnud riigis on ka teisi suuri probleeme, mis seisnevad selles, et peaaegu ühelgi juhul äh, kolm rahvust ei suuda ühel, milleski kokku leppida ning äh, loomulikult äh, kohapealne olukord on väga halb. Äh, eriti halb on olukord kohtusüsteemi seisukohalt. paljusid kohtuotsuseid ei ole võimalik rakendada pal-, paljudes äh, valdkondades on tagasiminekuid ning äh, ma olen rääkinud juba ammugi sellest, et seal on äh, serblaste vabariik ja Horvaatia, Bosnia föderatsioon ja seda kõike ei ole nad ise teinud, vaid te see tehti Daytonis või Washingtonis, seal on kümme kantonit, ma ei tea, mitu ministrit, vähemalt sada nelikümmend, kui mitte sada kuuskümmend ministrit, ma ei ole neid kõiki suutnud üle lugedagi Need ministrid äh, ise viskavad üksteisele kaikaid kodarasse, äh, seal on äh, kohalik tas-, omavalitsuse tasa, siis on kantonid, siis valitsus ja föderatsioon, mis üldse ei ole to-, toimimisvõimeline ja seal siis veel Bosnia valitsus, nii et inimesed ei saa tõesti hakkama üldse selle olukorraga, aga probleem seisneb selles, et nende institutsioonide muutusi ei saa meie äh, teha, vaid inimesed äh, kohapeal peavad äh, asju muutma, nad peavad saama aru, et nii ei saa töötada. kui riigis on kolmteist ähm, haridusministrit, siis tõesti, see ei äh, Äh, ole võimalik, isegi ühtegi Euroopa Liidu programmi ei ole võimalik üle võtta. nii et seal on tõesti väga palju ära teha vaja, väga palju on ära vaja teha selleks, et äh, äh, teekaarti ellu viia, selleks, et stabiilsus ja assotsieerimislepe hakkaks toimima. Bosnia on tõesti väga palju maha jäänud, ta on viimane ja siis tuleb Kosovo, me peame hoolitsema selle eest, et inimesed ja poliitikud saaksid aru, et mida, et poliitikud saaksid aru, et inimesed, et nad peavad inimeste heaks toetama ning äh, probleemiks on ka väga suur korruptsioonitase, meediakanalid, äh, äriühingud äh, ja mm, poliitikud on kõik ühes mm, mestis ja tuleb hoolitseda selle eest, et asjad muutuks, aga me saame ainult üleskutseid teha, me võime probleemidest rääkida ja võib-olla lõpptulemusena siis kodanikud ka ärkavad ja ütlevad, et äh, meie seda enam kaasa ei tee. mingit ähm, juhtivate poliitikute toetust reformidele ei ole, aga reforme on vaja. reforme on vaja tööõiguses, reforme on vaja taristu ähm, parandamiseks, vaja on veterinaarpoliitika reforme. mõelge näiteks selle peale, et vähemalt kümme aastat oleme nõudnud, et selles valdkonnas midagi ära tehtaks, selleks et ähm, põllumajandustooteid oleks võimalik mm, eksportida, aga see ei ole endiselt ära tehtud. nii et ma arvan, et puudu jääb lihtsalt äh, Äh, juhtivate poliitikute heast tahtest ja probleemiks on see, et ta ei takista ju institutsioonid, vaid parteide juhid, parteide juhid, kellel institutsioonides ei ole isegi kohati mingit poliitilist rolli. seal on tõesti väga palju vaja ära teha, meilt alati nõutakse, et me peame neid poliitilisi juhte mõjutama, aga me ei saa mingit muud moodi äh, neid mõjutada, kui neid lihtsalt paluda, et nad midagi teeks. meil ei ole mingit instrumenti, meil on liitumiseelse abifondide instrument, aga neid seal isegi korralikult ei rakenda, sellepärast et nad ei ole omavahel suutnud kokku leppida, kes peaks IPA fondide vahenditest kasu saama, nii et seal on tõesti väga suur segadus ja ma arvan, et komisjonist on ka mõistlik mõelda, et kas äh, liitumiseelset abi saab üldse selles mahus anda, kui me üldse ei tea, kes äh, sellest tegelikult kasu saab. see ei tohi äh, minna ainult äh, mõningate väheste taskusse, vaid see peab tõesti, see raha peab tõesti minema projektidesse, nii et tõesti, kõik on väga raske ja täiendav probleem on veel see, mis probleem, mis on pärit üheksakümnendatest aastatest, et meil on palju pagulasi, kes tahavad tagasi pöörduda, paljud on tagasi pöördunud juba, aga mitte kõik, kes seda teha tahaksid. ja seetõttu tuleb äh, ikka ja jälle sellele viidata, näiteks äh, serblaste vabariigi põhjaosas on üks Äh, piirkond, ma ei ole seda tekstis äh, ära maininud, mis alates äh, sõjast on täiesti tühi, sel, see on tegelikult põllumajandusmaa, aga seda ei saa kasutada. varem oli see Horvaatia toiduainetevabrikud äh, tagamaa, äh, aga seal on tõesti vaja väga palju vaja ära teha, inimesed peaksid saama sinna piirkonda tagasi pöörduda, mõned on sinna tagasi pöördunud, isegi maja ehitanud ja siis nad ei saa ei äh, elektriühendust, veeühendust ega midagi muud, see ei saa ju niimoodi olla, ei saa ju lasta inimestel maju ehitada ja lõpuks neid lihtsalt Mm, seal niimoodi elada lasta, et neil ei ole üldse vajalikke äh, kommunikatsiooniühendusi. Äh, nii et äh, selles valdkonnas oleks tõesti vaja väga palju ära teha. on veel mõned asjad, mida ma selles raportis, mis teil praegu on, üldse ära ei ole maininud, näiteks keskkonnapoliitika äh, vallas on äh, teemasid, mida võiks tõstatada, aga muus osas ma arvan, et me peame lihtsalt jätkama seda, mida me oleme teinud, ma oma raportis äh, mm, seda ei ole teinud, sest ma ikkagi loodan, et mul on võimalik ka midagi positiivset öelda, et see kuusteist tundi Äh, äh, mida härra Füüle on veetnud koos äh, liidritega, et need paari tunni pärast siiski lõpevad sellega, et on võimalik Seidi Finchi juhtum lõpetada. see on kõige olulisem asi, mis praegu tuleks ära teha ja siis oleks avatud uks ka teiste probleemide lahendamiseks, mida on hädavajalik lahendada ka haridusvallas, ka ka koolieelses hariduses, naiste kaitsevallas ja LGBT inimeste kaitsevallas. mul on väga kahju, et ma ei saa teile paremat äh, raporti et, eelnõud ette äh, esitada, aga välja arvatud selle, see asjaolu, et läbi on viidud äh, rahvaloendus, ei ole mul midagi positiivset öelda. ma loodan, et Ehm, jõulueelsel ajal lõpeb positiivselt ka see Seidi Finchi juhtum ja siis oleks võimalik ka teisi probleeme lahendada. selleks, et lõpuks ometi stabiliseerimise assotsieerumislepe saaks äh, jõu, jõustuda, aitäh! Äh, Doris, suur tänu, Doris, selle suurepärase ülevaate eest institutsionaalse tupiku kohta Bosnias ja Hertsegoviinas ja ka selle kohta, et meil tuleb äh, poliitikute tahet seal mõjutama hakata. sotsiaaldemokraatide nimel proua Koomes, palun. härra Rootšek siiski. Yes, our... jah, meie variraportöör ei saanud täna äh, kohal olla, nii et ainult paar minutit, ta tervitab proua äh, Paki raportit, sest see loodetavasti tekitab uue dünaamika Bosnia-Hertsegoviina äh, Ähm, Euroopale lähenemise protsessis äh, ning äh, loodetavasti tehakse esimesed sammud selles suunas neljateistkümnendal ähm, aastal, praegu ei ole palju edusamme tehtud, institutsionaalne arhitektuur on vajakajääv ning samuti on puudu soovist kompromissile minna poliitiliste äh, liidrite poolt ning see tähendab siis seda, et riik ei ole liikunud edasi mudel Euroopa Liidu poole. lisaks sellele on laialipõhjaline korruptsioon, kõrge töötus, nagu see on väga kahjulik loomulikult kõik kodanikele. proua Puskud äh, ootab äh, viljakat koostööd proua Pakiga ning äh, loodetavasti suudame, suudame tõestada Bosnia-Hertsegoviina kodanikele, et me ei, ei loobu nende toetamisest, kuid väga palju on nüüd või, või tegelikult kõik sõltub poliitilistest liidritest selles riigis, aitäh! The... suur tänu, härra Rutšek ja nüüd proua Neits. ma sooviksin öelda proua Ladfordi eh, nimel paar sõna, teda ei, olen ennast siin täna. Eh, mul ei ole sellele Doris eh, emotsionaalsele ülevaadetele midagi eriti lisada, ta räägib absoluutselt tõtt ning mina sooviksin soovitada seda, et me, et me võiksime välja pakkuda eesmärgi äh, järgmisele komisjonile, et nad, nad teeks Bosniast oma täieliku prioriteedi. ja et nad tegeleks sama energiaga Bosniaga, kui äh, on tehtud seda Serbia ja Kosovo äh, kokkuviimisel, see ei ole kerge olnud. mina arvan, et sellise äh, sellise sellise motiveeritud lähenemise puudumisel on väga vähe lootust Bosnia elanike jaoks. loomulikult nad soovivad osaleda sellises äh, tegevuses, kui see kord alguse saab. see oleks ekstra element, mille me võiksime lisada siia. suur tänu. ja nüüd roheliste nimel proua Nelson. proua Korneliisen suur tänu. me kõik äh, oleme nõus sellega, et on äärmiselt pettumust tekitav, et viimase aastate jooksul ei ole tegelikult mitte midagi muutunud. leian, et äh, me peaksime võib-olla rõhutama seda, et, et proua Finchi otsus on tõesti väga oluline kuid tegelikult öö, oleks vaja üle vaadata kogu põhiseadus, et Bosniast saaks toimiv riik, see on alles algus. väga tihti, kuna tulemusi pole, edust ei ole võimalik rääkida, siis me muudkui alandame oma ootusi, et saaks vähemalt mingisugusestki, mingisugustestki edusammudest rääkida, kuid isegi see ei äh, õnnestu. ma sooviksin pisut äh, kriiti-, suuremat kriitikat rahvusvahelise kogukondu, kogukonna poolt. ma leian, et on väga oluline, et, äh, et rohkem pööratakse tähelepanu hai-, Äh, näiteks pööratakse rohkem tähelepanu HIV viirusekandjatele ja nii edasi. ja ma panen, esitan oma muudatusettepaneku ja ma arvan, et sellest läheb hea, kuid väga kriitiline raport. suur tänu, proua Kornelissen, härra Tänak. kas te soovite midagi öelda? ei. mis ta Guljanš on, kuue? E. siis saab sõna härra Guljanš kuue äh, poolt. suur tänu suur tänu. Äh, suur tänu ülevaate eest olukorrast Bosnias, kui keegi saab äh, aru, mis seal piirkonnas tegelikult toimub, siis on see just nimelt äh, proua Pakk. Bosnia on tegelikult Euroopa südames. seal on tohutult palju lubavaid perspektiive kuid praegusel hetkel on seal kõik, äh, äh, seal kõik äh, jäänud seisma toppama, nad on, need rahvad on seal sajandeid koos elanud. Need kolm-neli rahvast on seal äh, alati koos elanud, kutsunud ennast sarajaks, mis tähendab siis tavainimesed Need, kes ei tea, kes koos elavad, kes koos elada ei oska, need on poliitikud. Daytoni leping oli suurepärane võimalus sõja lõpetamiseks, mida ta ka tegi. kuid see ei ole see, millele tuleks riik üles ehitada. me ei saa ehitada riigi üles, võttes aluseks rahulepingu Bosniast ei tohiks loobuda. ma ei saaks nüüd öelda, et me tähistame, aga me mälestame eh, eh, maailmasõja, esimese maailmasõja algusest mööduvat sadat aastat, see sai alguse ju Bosnias. Euroopa hoolitseb Bosnia eest praegu. probleem on selles, et sealsed poliitikud ei ole kunagi õppinud kompromissidele minema. Neid ei sundinud selleks mitte keegi. Nad tegid oma kompromisse relvade abil. Nad ei ole midagi õppinud. meie oleme need, kes peame neid sundima kompromissi tegema. poliitiline surve ei ole kena sõna, kuid seda peaks rakendama seal ei ole toimivat riiki. kohalikud kasiikid juhivad erinevaid piirkondi, need on nii-öelda oma suguharude juhid ning äh, neid äh, peaks peatama, kui Bosnia soovib äh, liikuda Euroopa integratsiooni suunas. ma arvan, et see raport peaks rohkem survet avaldama Bosnia poliitikutele. samuti ka Euroopa institutsioonidele, mis peavad, peaksid vajalikku äh, survet avaldama. tänan. suur tänu, härra Posselt. ja, vielen herzlichen Dank äh,. Zunächst einmal äh, jah, suur tänu. siin küsiti, et kas äh, viimasest äh, Bosnia raportist alates on midagi positiivses suunas muutunud. on küll. nimelt Horvaatiast on vahepeal saanud Euroopa Liidu liikmesriik ja see tähendab seda, et Euroopa Liidu piir äh, on nüüd meil Bosnia-Hertsegoviina, eks see toob endaga kaasa teatud probleeme kodakondsuse osas ja ka teistes valdkondades, aga teiselt poolt on tegemist ainukordse võimalusega teha piiriülest koostööd Euroopa Liidu ja oma naaberriikide vahel, piiripiirkondade vahel, nii et tegelikult äh, on piiripiirkondadel nüüd võimalus äh, õitsele puhkeda ja et kõik vahendid ei lähe enam Sarajevo kaudu ja minu arvates on see väga tähtis, on väga tähtis, et Bosnia ja Hertsegoviina piir on nüüd ähm, Euroopa Liiduga ühine mis puudutab põhiseadust, olen Doris Pakiga täiesti nõus, olen väga tänulik, et ta seda ka siin väga selgelt välja ütles. me tegelikult USA, mitte meie tõesti surusid nendele inimestele põhiseaduse peale. toona sõda küll lõppes ja see oli väga hea, aga see põhiseadus tegelikult ei ole rahu garantiiks ja seepärast tuleb nüüd seda põhiseadust muuta, mis me neile peale surusime. nii et äh, isegi kui nad on pettunud selles protsessis, me ei tohiks neid üksi jätta ja tegelikult äh, tuleb siin teatud asju hakata muutma ja eriti tuleks meil keskenduda noortele, sest väga paljud äh, lihtsalt lahkuvad riigist, teised äh, lähevad tänavale meelt avaldama. me peame har toetama haridust, peame noori toetama, uue poliitikute põlvkonna üles kasvatama ja peale selle peame me ka kohalikud omavalitsused jalgele aitama, sest ma arvan, et seda riiki on võimalik tõesti ainult altpoolt ülespoole jalgadele aidata, nii et tõesti noorte toetamine ja kohalike omavalitsuste toetamine on siin kõige kõige tähtsam, see on see, mis aitaks Bosnial tulevikku minna, aitäh! suur tänu, härra Posselt! ja nüüd äh, komisjoni esindaja, kas keegi soovib sealt sõna võtta? Thank you very much, äh, Commissioner Füüle. suur tänu, äh, volinik Füüle on tõepoolest väga tihti rõhutanud, et komisjon soovib Daytoni lepingust Brüsseli lepinguni minna ning äh, äh, ning sellist Finchi reegli muutmine on kõigest äh, esimene samm, et jõud, et mindaks sillale ja ta rõhutas seda Prahas, et me lähme nendega sillale Euroopa Liidu suunas ning see on meie jaoks prioriteet. me oleme, ma olin kuusteist ta ei oleks kuusteist tundi järjest kohtumistel olnud, kui see poleks tema jaoks öö, äh, oluline poleks ning ta saatis uuesti oma meeskonna Bosniasse ning praegusel hetkel käivad läbirääkimised, äh, ähm, äh, et Finchi küsimus lõpuks kõrvale panna, et sellega ühele poole saada. meil seni ei olnud üleüldist kokkulepet, nagu te teate Eh, milleski pole kokku lepitud, kuni kõiges pole kokku lepitud, me töötame selle kallal edasi ning üritame eh, juhte eh, ja <clears throat> üritame kokkuleppeni jõuda, kuid meil oli lootus pärast Prahat, et meil õnnestub nõukogult koheselt küs-, paluda, et, et see lepe jõustuks esimesest veebruarist, seni pole veel selleni jõutud ja aga igatahes me liigume selles suunas. kui nad ei äh, suuda kokkuleppele jõuda, siis äh, peab ütlema, et, äh, et ummikseis oli meie raporti moto ja meie raport oli samuti üsnagi kriitilise tooniga, kuid loomulikult asi sõltub bosnialatest, me ei saa aga süüdistada millestki kodanikke, kes on huvi üles näidanud ning kes samuti äh, esitavad, kes samuti survestavad oma juhte, et nad ei, ei, need ei hävitaks Euroopa perspektiivi. ning see on väga oluline, eriti silmas pidades tulevasi valimisi. viies mai on kuupäev, kus esitatakse põhiseaduslikud Ähm, muutused, äh, need peab siis selleks sisse viima, selleks, et need võetakse arvesse järgmisel aasta oktoobris toimuvatel valimistel, see tähendab, et äh, aeg jookseb äh, ning aeg hakkab otsa lõppema, tegu on väga keerulise menetlusega ja meil on vaja, et, et see leping oleks juba kehtiv, et menetlus saaks alguse, sest nagu raportöör seda ütles, nagu nõukogu on seda öelnud, sest vastasel korral õõnestaks see väga tulevaste valitud kogude usutavust ja legitiimsust, kui seda lepingut ei oleks. suur tänu, Doris! hästi äh, lühidalt. suur tänu sõnavõttude eest, ma tahaksin toonitada, mulle tundub, et proua Korneliseni pole enam kohal, aga tema leidis, et ei, see oli proua Neits hoopis, kes ütles, et me peaksime rohkem hoolitsema selle eest, et inimesed seal saavad tõesti aru, et meie mured on nende jaoks, nende mured on meie jaoks tähtsad. ma arvan, et tegelikult me peaksime erinevaid äh, valitsusjuhte tõesti sinna koha peale saatma. mul on jäänud mulje, et inimesed usuvad, et nad on täiesti maha jäetud, seal on härra Sörensen, härra Insko ehk need kõrged esindajad, kes, keda tegelikult demokraatlikus riigis poleks vaja. seal on härra Sörensen, kes tõesti pingutab, aga kui tuleb keegi, keegi Euroopa Liidust, kelle nägu on ka tõesti tuntud. ja tõesti, kui näiteks proua Merkel sinna kohale läheks ja räägiks nii, nagu ta rääkis Belgradis, siis ma arvan, et võib-olla mõned saaksid ka aru, et me tõesti oleme huvitatud neist ja võib-olla oleks kasu ka äh, sellest, kui nad natukene teistmoodi käituksid. ma tõesti leian, et me peaksime valitsusjuhtidelt nõudma, et nad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei mõtleks mitte ainult esimese sõja esimese maailmasõja alguse mälestamise peale, vaid lihtsalt läheksid ka sinna kohale ja julgustaksid neid inimesi seal. ma panen selle sinna raportisse ka kohe selgesõnaliselt kirja. suur tänu nende märkuste eest ja ma ise kavatsen ka veel teha mõned muudatusettepanekud, aitäh! suur tänu, Doris, ning nüüd eh, ütleksin teile muudatusettepanekute esitamise tähtajas on Eh, see on üheteistkümnes detsember kell kaheksateist null null ning sellega on päevakorrapunktiga, eh, selle päevapunktiga ühele poole saadud, järgmine on päevakorrapunkt on Saudi Araabia, eh, selle suhted Euroopa Liiduga ning tema roll, kes Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. nüüd ma annan sõna raportöörile, proua Koomešile no.. Thank you uh,. suur tänu ma sooviksin pöörata tähelepanu meie kol-, e, sellele, et see on esimene raport, mille parlament e, koostab Saudi Araabia kohta, vähemalt nii palju, kui mina e, seda tean. ma külastasin Saudi Araabiat paar nädalat tagasi, et informatsiooni koguda meie eh, sekretäriaadi liige härra Martšin oli samuti siin, samuti härra Mamedov eh, meie fraktsioonist. meil oli väga kasulik visiit, kohtusime eh, valitsuse ja kodanikuühiskonna kõrgete esindajatega. see meid aitas väga Saudi Araabia valitsus, suur tänu neile ja ning samuti ka meie saadik, kes oli äärmiselt äh, kasulik kontakt koha peal. Õnneks mind saatis ka üks daam, kes on üks äh, Shura konsultatiivnõukogu liige, seal äh, umbes kolmkümmend naist on Shura liikmeteks nimetatud ning esimest korda oli siis Shura naisliige välismaise eh, külastaja saatjaks, see oli äärmiselt eh, kasulik temapoolse siseinfo, eh, temapoolne siseinfo oli väga kasulik, see on meie jaoks väga oluline riik, majanduslikult, kaubanduslikult, ta on meie jaoks ka oluline partner selles piirkonnas, kuigi loomulikult äh, on meil äh, suuri kõhklusi ja muresid äh, selle kohta, kuidas äh, see kõik võib kajastuda selles piirkonnas ja mujal maailmas. me kõik teame, et tegu ei ole demokraatliku riigiga, seal on pärilik, päritav absoluutne monarhia ning parlament on põhimõtteliselt ainult konsultatiivorgan, temale mõju ei ole eriti suur, seal on riik, kus ei valitse usuvabadust, kuigi valitsus väidab vastupidist, sest, sest äh, era, nii-öelda eraviisiliselt võib äh, oma usuriitusi läbi viia, kuid tegelikult avalikkuses ei ole võimalik äh, praktiseerida ühtegi teist religiooni peale islami sest loomulikult äh, on Saudi Araabia islami sünniriik ning samuti asuvad seal kaks äh, kõige pühamat äh, islami linna moslemite jaoks. kuid minu jaoks ei ole see siiski piisav vabandus ja see ei ole ka vastavuses Saudi Araabia inimõiguste kohustusega, mille nad alla kirjutasid ju kunagi. ning teine probleem on seotud faktiga, on väga palju vastuolusid, mis on seotud sellega, et seal on, valitseb väga eh, spetsiifiline, väga konservatiivne islami vorm ehk siis vahabism, mis on äärmiselt mõjukas, kuid samas väga paljud, isegi valitsuse liikmed, isegi kuninga perekonnaliikmed mõtlevad leiavad, et, et selline islami versioon äh, ei lase riigil edasi areneda ning äh, mulle tehti kohtumisel ministritega, isegi kohtumisel kuningaperekonna liikmetega seda väga selgesti, nii et pinged on täiesti olemas ning äh, seda illustreerib fakt, et et kuigi viiekümnendatel, kuuekümnendatel toimusid äh, suured arutelud ning äh, ameeriklased avaldasid suurt survet, äh, lubat-, otsusti naisjatel näiteks kooli minna, mille vastu olid ekstremistid ning tänu sellele on praegusel hetkel äh, palju kõrgharitud naisi Saudi Araabias, nemad loomulikult võitlevad oma õiguste eest, nad teevad seda väga rasketes oludes. sellepärast on need andekad kolmkümmend naist, kes on suure liikmed valitsuses, nad on äh, läbirääkimisrollides äh, Saudi Araabia jaoks. samas on näiteks suurepärane ainult naistele mõeldud ülikool Neil on omaenda rongiliin näiteks. Neil on suurepärane aastased arendusvõimed naiste jaoks, kuid äh, samas äh, on see üldusest, äh, üldsusest eraldatud. naised on väga nutikad, nad võitlevad oma õiguste eest. näiteks näiteks on naistele hulgimüügile ligipääs. ja näiteks näiteks aluspesupoodides otsustati, et peaksid naised töötama, kuidas saaks seal töötada mehed. ning just äh, aluspesu hulgimüügis on naised äh, praegu äh, tund-, väga olulisel kohal Eh, praegusel hetkel eh, õpib sada kuuskümmend, umbes eh, sada kuuskümmend tuhat ülikoolides Euroopas ja Ameerikas, väga paljud nendest on naised. ja see loomulikult tähendab, et muutusi peab toimuma, need juba praegusel hetkel toimuvad. me räägime siin praegu juhiloast näiteks äh, justiitsminister ütles, et tema toetas äh, naiste õigust autot juhtida, kuid äh, samas see pole midagi muutunud. keegi ei ole nõus andma last, naistele välja juhiluba. kõige hullem on see keskaegne eh, meeste nii-öelda hooldaja roll, et naise, naiste eest peab keegi hoolitsema, kas äh, isa või abikaasa või vend ja kui mitte, äh, kui mitte vend, siis äh, poeg, see on ju alandav ning see on loomulikult naiste põhivabaduste vastu ning seda rõhutasid mulle väga paljud naised, isegi kuninga perekonna liikmed samas kohtusin ka naisega, kes oli ametniku kohal, ta ütles, et et see on nagu turvavöö autos, et see on meie kaitseks mõeldud, kuid enamus naisi nii ei arva. mõned kõige tagurlikumad probleemid, mis on seotud inimõigustega seotud, no seotud siis, meile selgitati, et need on seotud meie väärtuste ja traditsioonidega. aga ma, ma aga, ei näe seda kuskil, et näiteks keegi kaamelitega ringi sõidaks, vaid sõidetakse Mercedestega, nii et see, kus see traditsioon on jäänud? ning naiste probleemid on loomulikult ka kodanikuühiskonna probleemid, vähemuste probleemid. probleemi šiia vähemusega ning äh, migrantidest töölistega olime seal, kus algas suur kampaania illegaalsete tööliste vastu ja te teate ju, et äh, kus äh, kahekümne kaheksast miljonist elanikust on, on umbes üheksa miljonit on välismaalased väga paljud nende seast on illegaalid ning loomulikult on seal eh, turvaprobleemid nagu Euroopas, julgeolekuprobleemid eh, ning eh, võib karta, et paljud terroriorganisatsioonid on filtreerunud, eriti on need pärit Jeemenist näiteks, kuid äh, kuid samas see kampaania oli väga jõhker eh, nende vastu. Eh, öeldi, et Saudi Araabias on palju noori, neil on vaja töökohti ning mida rohkem on kõrgharitud eh, inimesi, seda rohkem nad soovivad olla kaasatud, neil on vaja töökohti ning väga paljudel töökohtadel on välismaalased juba ees. nii et üritatakse leida töökohti niimoodi Saudi araablastele, kuid äh, ne-, kas küsimus on selles, äh, kas äh, need kõrgharid-, kõrgaudititud saudid oleks nõus selliseid lihtsaid töid tegema, nagu näiteks olla joo, mm, prügivedaja või midagi sellist? paljud migrandid on pärit Etioopiast, mõned on öö, mujal paljud äh, näiteks äh, viivad lapsed äh, tagasi Etioopiasse. Etioopia jaoks on see kõik suur probleem. Saudi Araabia valitsus muidugi väidab, et äh, migrandid liialdavad oma reaktsiooniga, kolm inimest näiteks sai surma ja nii edasi. nüüd strateegilist teemat, äh, strateegilisemast aspektist ma olin äh, seal siis, kui räägiti juba kokkuleppest Iraaniga ning loomulikult seki-, tekitas see väga suurt ebakindlust ning samuti ka mured Saudi Araabias, sest seal on äh, väga suur, seal on väga suur äh, rivaalitsemine selles piirkonnas äh, Iraaniga ja seal on muidugi ka probleem selles, et äh, iraanlased on enamasti šiidid ja Saudi Araabias on ka, on enamus siis sunnimuslimid. ja neil oli juba omavahel probleeme seitsmekümnendatel aastatel. kui ma olin teel Saudi Araabiasse, siis ma lugesin eh, artikleid, mille olid eh, koostanud, mille olid kirjutanud näiteks kuningapere liikmed, öeldes, et kui selline kokkulepe tõesti läbi läheb, siis me, me leiame, et lääne, lääs on meid reedetud, eh, unustades, et paar nädalat varem oli Saudi Araabia eh, eh, keeldunud, keeldunud, neile ei antud siis kohta julgeolekunõukogus ja see oli näidat-, õigemini nad ei, keeldusid kohast Julgeolekunõukogus, kuigi nad olid aastaid seda tahtnud, see oli siis selge märguanne selle kohta, kui rahulolematu nad on lääne uued, uute suhete pärast Iraaniga ning see seotud loomulikult ka Süüriaga, kus Saudi Araabia eh, muidugi toetab eh, Assadi vastast liikumist. sellel võivad olla nii halvad kui head tagajärjed, sest loomulikult Saudi Araabia üritab kontrollida näiteks eh, finantstehinguid, et äh, näiteks ei saaks toetada Al-Qaeda tüüpi võitlejaid. me kõik teame, mida Al-Qaeda tahab, ta soovib taastada Saudi Araabias kalifaadi kuid ta ei saa, kui raske on head, era, heategevusorganisatsioone kontrollida ning ka eraisikuid, kes äh, osutavad näiteks äh, finantsilist abi. kohtusime rehabiliteerimisprogrammi äh, koostajatega, kes aitavad siis endiseid Guantanamo vange, see on keeruline, väga kulukas programm kuid see jõuab väga väheste inimesteni. Äh, nii et vastuolud on äh, olemas. Süüria puhul me näeme, et, äh, et lausa on, võib öelda, et võistlusmoment on olemas Saudi Araabia ja Katari vahel, millel on väga negatiivsed tagajärjed just terrorirühmituste tegevust arvesse võttes Süürias ja muidugi oli oluline see, et kui Obama administratsioon otsustas relvadega mitte eh, sekkuda. samuti lugesime ka artikleid kõrgetel kohtadel olevate kuningapere liikmetelt eh, et kui nüüd, kus Iraaniga ollakse sõbrad, et võib-olla me peaksime siis eh, paluma eh, pakistanlastelt eh, tuumaabi, sest me ju maksime nende tuumapommi eest. kuid see ei ole loomulikult ametlik seisukoht, lugesime Saudi Araabia saatkonna raportit. üks huvitavaid äh, määrtest märkustest Saudi Araabia saadiku poolt oli see, et äh, äh, oli just nimelt see, mis puudutas Iraani. ja ma küsisin Välisministeeriumi esindajatelt Saudi Araabias, kas nad oleks huvitatud äh, uue uut suhetest Iraaniga, sest varem olin ma just olnud Iraanis ning äh, ma tundsin iraanlaste poolset huvi. sooviksin lihtsalt äh, pöörata teie tähelepanu sellele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ei ole mitte kümnes detsember, me hääletame alles jaanuari lõpus, nii et ma sooviksin, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks kuues jaanuar, et kolleegidel oleks aega vaadata üle näiteks Saudi Araabia saatkonna poolsed kommentaarid ja et äh, nad esitaksid äh, muudatusettepanekud, mis jõuaksid äh, raportisse ning lõpuks see raport ei puuduta mitte ainult Saudi Araabiat, see puudutab ka Saudi Araabia rolli Põhja-Aafrikas, Araabia kevade riikides ning siin on vastuolulisi elemente, kui ma Saudi Araabias olin, siis ma ütlesin, kordasin pidevalt, et näiteks Liibüa suurmufti äh, esitas mitu fatvat naiste, naiste autojuhtimise vastu. see, nad võttis oma väite aluseks ühe Saudi Araabia vaimuliku väidetu, kuid äh, kõik ütlesid mulle, et seda ei peeta, teda ei peeta absoluutselt äh, oluliseks isikuks Saudi Araabias. kuid äh, väga huvitav on näha, kuidas see Eh, Saudi Araabias põlatud isik, eh, seda, teda kasutatakse nende poolt, eh, kes, mõningate poolt oma väidete kinnitamiseks, selleks, et levitada väga ebameeldivaid sõnumeid sellistes riikides nagu Liibüa, see ei puuduta mitte ainult naisi, see puudutab seda, et naised peaks oma nägusid katsma ja nii edasi see pole võib-olla Saudi Araabia poliitika ametlik osa, kuid see on seotud väga ebameeldivate väljaütlemistega Saudi Araabias, kes mõjutavad väga ebameeldivalt seda, kus, mis toimub meie lähimas naabruses. suur tänu teile! Thank you very much uh,, madam Gomes uh,, now suur tänu, proua Gomes ja nüüd Rahvapartei ning proua Jannaku, palun! jah, ma tahaksin õnnitleda proua Gomesit äh, selle raporti eest, mille ta on koostanud. ja ma arvan, et äh, tegelikkus on ju kõigile selge. tegemist on äh, usuliselt äärmusliku režiimiga, mida siis äh, juhtivad isikud seal äh, oma sahte järgi juhivad, aga meil on äh, ka võimalusi pakkuda neile lahendusi. tuleb küll arvesse võtta aga ka majanduslikku, tuleb küll arvesse võtta ka majanduslikku konteksti paljud inimesed elavad siiski, paljude inimeste elatustase on väga madal, töötasud on väga madalad, eriti kui tegemist on äh, seal, sealsete võõrtöölistega. ja sama kehtib ka Araabia Ühendemiriaatide kohta. Te teate ka seda, et eelmisel aastal Brüsselis äh, arutasime Saudi Araabia printsessi küsimust, kes peatus äh, hotell Konradis äh, koos oma saatjaskonnaga ja üks nendest isikutest äh, oli praktiliselt nagu ori ja rääkis ka tunnistajatega ning probleemid ei ole mitte ainult Saudi Araabias endas, vaid ja see pilt, mida me nüüd näeme, on, et ähm, muudatused tulevad väga aeglaselt, iga kümne aasta pärast äh, langetakse otsus, et kümne aasta pärast võib-olla langetatakse otsus, et naised võib-olla võivad äh, ka autot juhtida ja saada õigusabi, aga kehtiv äh, õigus on siiski šariaat seal ning see tähendab, et kodanike jaoks on tingimused väga negatiivsed. ma tuletaks meelde ühte noort tüdrukut, kes oli pärit Sri Lankast ja kes hukati et tema emana vastutab oma lapse surma eest ning hoolimata sekkumistest eh, ei suudetud mitte midagi selle vastu teha ning see juhtum näitab väga selgelt, milline on sealne olukord ning see on vastuolus sellega, mida meie ikka ja jälle ütleme, et me keht-, paneme oma lepingutesse inimõiguste klauslid sisse, me nõudsime näiteks Kanadalt, et lepingus peab olema inimõiguste klausel, aga küsimus, mis tõusetub, on, et millised on meie suhted kõigi nende riikidega kes äh, tõesti arvab, et meil on võimalus midagi teha, kui äh, seal midagi juhtub? inim-, naisi peetakse praktiliselt nagu loomi, tegemist on poolega elanikkonnast ja ja inimesed äh, ju kannatavad, sellepärast et riigis olemasolev kapital on tegelikult kuningaperekonna käes, mida me siis üldse saame öelda veel? loomulikult äh, on äh, erinevaid sõnumeid välja saadetud, saadikud ütlevad, et tegemist on äh, usuküsimusega, aga kui usust saab poliitiline režiim, siis äh, tuleb küsida, et milliseid vestluspartnereid me üldse saame leida seal riigis mul on tunne, et me võtame küll vastu raporti, aga see raport on äärmiselt ettevaatlikult sõnastatud. see jääbki meie töö tulemuseks, aga mitte keegi meist ei ole veendunud, et see raport saaks anda mingi panuse, et see riik ja sealne süsteem muutuksid ning ohuks on ka islami isoleerimine, mida alati ettekäändena tuuakse ja ma kardan, et meil ei õnnestu inimõiguste olukorda parandada. sest äh, selge on ka see, et äh, see on ju nende endi huvides seal ja ma ei tea, kas äh, Euroopa peaks oma uksed sulgema kõigi nende inimeste ees, tegemist on väga paljude inimestega, paljude riikidega. ja Saudi Araabia mõju Aafrikale on samuti areng, mida me jälgime suure murega. kui mina koolis käisin, siis äh, me ei teadnud midagi sellest, millised äh, usud, usundid on Aafrikas levinud. tõenäoliselt me arvasime, et tegemist on meie oma religioonide eel, eelnevate vormidega. aga nüüd me teame, et seal on väga palju moslemeid, väga palju äärmuslastest moslemeid, kes äh, liituvad terroristidega ja me teame, mis on äh, selle tagajärjed ma arvan, et äh, neil riigil ei peaks olema samasugune äh, tähtsus äh, energiavarustuses kui minevikus, sest et varem Euroopa alati värises, kui OPEC Viinis iga-aastaselt nafta hinda paika pani. meie jaoks tähendab see see, et me ei peaks olema nii tagasihoidlikud, kui me kritiseerime olukorda seal riigis. Saudi Araabia puhul on täiesti selge, et kogu maailm peaks üritama neid mõjutada ning äh, kuna Euroopas ei ole ühist välispoliitikat, siis me ei saa ka väga suurt rolli mängida, ma meenutaks äh, siin äh, üksnes veel Armeeniat ja teisi problemaatilisi piirkondi. ÜRO ei ole veel näidanud meile, et kuidas hinnata äh, Araabia kevadet, me ei, ähm, teame ju, millega see on lõppenud, nii et olukord on väga pettumust valmistav, väga murettekitav. ning see on vastuolus äh, kõigi humanistlike kaalutlustega. ning ma arvan, et äh, nendele riikidele tuleks avaldada tõesti väga tugevat survet, äh, nad peaksid aru saama, et nad peavad tegema konkreetseid samme äh, et ähm, hakata põhilisi inimõigusi järgima. ning nüüd surmanuhtlusest. inimesed äh, tõlgendavad äh, šariaati äh, kaudu Koraani nii, nagu neile see sobib. Mm, näiteks võib öelda, et ma mõistan su surma või aga ka, et ma annan sulle armu, nii et otsused on täiesti suvalised, kas äh, raiutakse käsi maha või mõistetakse vastav isik surma. Need on tõesti väga kohutavad olukorrad. härra juhataja, ma mõistan, et Euroopa Liit peab äh, ka kaitsma oma huve, sest äh, Saudi Araabia ilmselt ikkagi on veel äh, ähm, stabiilsuse Äh, allikaks seal piirkonnas, aga ma pean, tõesti kahtlen selles, võib-olla peaks proua Gomes kontrollima mõningaid äh, väljaütlemisi ja äkki me peaksime ühiselt üritama koostada sellist raportit, mis äh, ei paneks meid kartma, et Saudi Araabia oma ukse meie ees kinni paneb, aga me peaksime siiski äh, vaatame, millised võimalused meil on. Neil riikidel on energiavarud, mis meil on ja seepärast nad ka käituvadki nii, nagu nad seda teevad. nii et mina ei ole väga sõbralikult meelestatud. Uh, suur tänu, Marietta ja palun pidage kinni kõneajast järgmisena Alde ja proua Neits. kallid kolleegid, palju õnne Annale tema pühendumuse ja julguse eest tõstatada selline raske küsimus ja väga tundlik küsimus. ja tõesti, seda ei ole tõesti lihtne teha seda tööd nii järjekindlalt. see tuli ka väga selgelt välja meie kolleeg Pro Tšernaku, kes rääkis kümme minutit probleemiks on tegelikult tõesti see, et millise suhte me saame välja arendada selliste riikidega nagu Saudi Araabia, teades, milline on olukord koha peal. ja mis oleks parimis, parimaks lahenduseks, äh, kuidas julgustada neid muudatusi läbi viima. on täiesti selge, et asjad muutuvad küll ettevaatlikult, aga siiski. aga täiesti selge on või peaks olema, et praegune olukord ei pruugi olla jätkusuutlik, hoolimata sellest, mida eelkõneleja ütles ja seda ühel väga tähtsal põhjusel. tegelikult iga kord on võimalik leida inimesi, kes on veel äärmuslikumad kui sa ise. ja kui ei leita teid selleks, et süstida rohkem demokraatiat, avadust, avatust, inimõigustest kinnipidamist sellistesse ühiskondadesse, nagu on lahe, golfilahe riigid, siis tekib meil risk, et äh, üha rohkem äärmuslikke terroriste koondub äh, terroristlikeks rühmitusteks. see, mis ma just ütlesin, et alati on äärmuslikumaid inimesi kui sa ise. kui äh, öeldakse, et lubatakse üht, siis on alati kindel see, et on keegi, kes on selle vastu. jah, tõesti, tegemist on väga raske teega. aga Anna, nii nagu ta ütles, tal on täpselt samasugused kogemused. mina olen käinud ka Saudi Araabias äh, Äh, oma eelmises poliitilises elus mitu korda ja ma alati nõudsin, et ma saaksin rääkida naistega, eriti ärinaistega, naispoliitikutega ja ma kohtusin täiesti suurepäraste isiksustega. ja need naised on meie toetuse ära teeninud. täpselt samamoodi nagu ka need, kes soovivad, et Saudi Araabia liiguks õiges suunas. ja olgem ausad meie lähitulevikus äh, vajame isegi rohkem kui USA naftat, naftat, mida toodetakse maailma sealses piirkonnas. nii et suhete läbilõikamine äh, inimõiguste küsimuste pärast ei ole tegelikult valikuvõimalus, olgem ausad. ja ma pole isegi mitte kindel, et see aitaks kuidagi geopoliitilisi suhteid maailmas äh, lihtsustada. on täiesti tõsi see, et äh, moslemi algatused, äh, mida Saudid ja Golfi lahe riigid rahastavad tõesti, on jõudnud Aafrikasse ja liiguvad seal väga kiiresti edasi. tegemist on trendiga, mida ma kohe kindlasti ei äh, ei poolda, suurem osa meist kohe kindlasti ka mitte, aga äkki me peaksime iseendalt ka küsima, et miks me jätame neil niimoodi käed vabaks ja ukse lahti? ja miks me jätame neile nii palju võimalusi sellel rinnal edasi liikuda? nii et ma olen valmis tegema koostööd Annaga. ma üritan välja töötada ettepanekuid, mis kõiki neid erinevaid mõtteid ühendab, ilma et äh, me siin Saudi Araabiale äh, väga rangeid päitseid pähe paneks ja ilma, et me oleksime liiga naiivsed. suur tänu järgmisele proua Lohpiiler ja ma meenutan teile, et meil on veel üks päevakorrapunkt enne kui Albaania parlamendi esimees tuleb meie ette. ma tean, küsimus on tähtis ja huvitav, aga kui võimalik, tehke lühidalt, palun jah, suur tänu. suur tänu Anna Koomes selle suurepärase raporti eelnõu eest. meie soovitused ja muudatusettepanekud on seotud inimõiguste küsimustega, inimõiguste alase tööga ja me võiksime vaadata ka äh, neid Genfi konventsiooni raames äh, koostatavaid äh, raporteid, igastaseid raporteid, nii et me tegelikult täpselt näeme, milliseid reforme seal läbi viiakse ja milliseid probleeme nendega on. Te tõstatasite siin väga palju inimõiguste alaseid küsimusi raportis ja mul on mitu väikest muudatusettepanekut äh, mis paremini kirjeldavad olukorda, nagu näiteks kui me kutsume siin üles äh, surmanuhtluse kaotamisele, siis me tegelikult ütleme veel, et me julgustame tegema ka kohtusüsteemi reformi selleks, et äh, üle vaadata ka kõik need kehaliste karistuste osad äh, karistusseadustes siis see, kuidas inimõiguste eest võitlevad inimesed ja organisatsioonid oma tööd seal saaksid teha, ka selle kohta on meil muudatusettepanekud, on väga tähtis, et need inimesed saavad äh, loa oma tööd seal teha ja et neil on õigus oma tööd seal teha peale selle me teeme muudatusettepanekuid julgustamaks seda, mis toodi välja ka minu visiidi ajal kaks nädalat tagasi. nimelt, et tulevikus Euroopa Liidu saadikutel on lihtsam külastada vanglaid ja neil on ka võimalus ähm, ähm, järelevalvet teostada kohtuprotsesside üle, see on tõesti väga tähtis jällegi võitlemaks inimõiguste ja, ja dissidentide õiguste eest. Te rääkisite ka võõrtööjõust ja siin ka jällegi saame me teha muudatusettepanekuid, meil tuleb mainida, et juulikuus tehti äh, Äh, algust suurte reformidega selleks, et äh, parandada tööandja ja töövõtjate suhteid ja äh, ära kaotada see kafalla süsteem, nii et tõesti ka selle küsimusega tuleb tegeleda. ja siis see, mida te tõite välja kõikide nende negatiivsete tagajärgede kohta, kui mehed valvavad nii-öelda naiste üle ja siin tõesti tuleb äh, kutsuda üles neid parandama naiste võimalusi juurdepääsule haridusele, ka kõrgharidusele. ja me mitte ei peaks mitte ainult äh, Suura nõuandenõukogu äh, tunnustama, vaid me peaksime ka parandama oma suhteid temaga parlamentaarsel tasemel. peale selle tuleb meil välja tuua ka see, kui tähtis on internetikogukonna omavaheline suhtlus äh, ja kõik see, mis sellega kaasneb, nagu meedia ja arvamusevabadus. nüüd on esimesed muudatusettepanekud, mis on tehtud, äh, põhiliselt need kõik on äh, inimõiguste kohta, aga ainus, mis seda ei puuduta, on just ka see, mida sina, Anna, ütlesid, et me peaksime siin toetama just seda, mis on toimunud viimasel ajal Iraanis ja eriti kokkulepet tuumaküsimustes. suur tänu ja härra Tänak! suur tänu, härra esimees, tõesti, tegemist on väga tundliku küsimusega. kogu see raport ja ma kutsuksin nii Annat kui ka rohelist kolleegi üles äh, olema ettevaatlikud, see siin see Iraani toetamine, ma leian, et me peaksime samu kriteeriume äh, kasutama inimõiguste puhul ja vähemuste kaitse puhul mõlema riigi puhul aga see raport ei peaks olema, ei peaks rääkima mitte ainult inimõigustest, see on minu jaoks on täiesti selge, et Saudi Araabia kuningriigil on tõesti märkimisväärne sotsiaalsüsteem, eriti mis puudutab naiste õigusi ja ka äh, mittemoslemi usku inimeste õigusega. tegemist on väliskomisjoni raportiga ja me peame siin lihtsalt ka välja ütlema, et Saudi Araabia kuningriik äh, välissuhetes on tegelikult olnud lääneriikide liitlaseks Iraani vastu ja on toetanud meid meie püüdlustes Golfi lahe riikides ja Saudi valitsus, samamoodi nagu ka Iisraeli valitsus, millega on mul väga head suhted, siiski olnud väga ettevaatlik Genfi, Genf kaks konverentsi osas mõned küsimused Annale. ma tean, et äh, meedia kirjutas, et Kata-, Katari, Katar toetas džihadistide rühmitusi. aga kas Annal on ka tõendeid selle kohta, et Saudi valitsus on ka Al-Qaeda organisatsioone toetanud Süürias, siin mainitakse ka Malit. Äh, Saudi Araabia valitsus ütles, et see ei ole tõsi ja räägivad, et nad on lihtsalt riikliku nõukoguga, rahvus, riikliku nõukoguga siin ühenduses olnud. ja peale selle võib-olla mõned golfilahe nõu-, koostöönõukogu riikidest on teistest sõltumata raha sinna vahend-, territooriumile pumbanud ja tegelikult Saudi Araabiale see on tihti äh, rünnatud seal ja tegelikult kogu kuningriik on Al-Qaeda rünnakute all kannatanud, nii et olukord on äh, segane. ja olen nõus, et seal on salafistide rühmitused ähm, ja et nad teevad koostööd äh, Al-Qaedaga, Islami Magrebiga, Boko Haramiga, Al-Sharaabiga, kõikide nende terroristlike rühmitustega, mis praegu on aktiivsed Aafrikas. ja see on väga palju spekulatsioone endaga kaasa toonud, kuid ma tean täiesti kindlalt, et äh, meil on vahabiitide rahastatud programm Etioopias ja ka Lääne-Balkani riikides nagu Makedoonia ja Bosnia-Hertsegoviina, mis tõesti valmistab meile muret. sest tegemist on pigem selliste mõõdukate kogukondadega olnud siiamaani. et nüüd on tõesti nagu rohkem karmikäelisemalt hakatud suhtuma religioonidesse ja mis tegelikult valmistab meile muret ja riigid on meile palju lähemal kui Saudi Araabia, siis need äh, kuusteist ja üheksateist, kuueteistkümnes, üheksateistkümnes artikkel, kus räägitakse sellest, et kõik võidavad Zero äh, Sum Game'ist, ma ei saanud täpselt aru, mida sellega on siin võet-, mõeldud. nii et Äh, ma üritan nüüd ECR fraktsiooni nimel teha muudatusettepanekuid, mis parandaksid sõnastust ja tõesti avaldaksid heameelt ka selle üle, et tegelikult kuningas on teinud äh, edusamme, eriti just äh, teadus- ja arengutöös, hariduses ja et naistel on võimalik ülikoolis käia. võib-olla Anna võiks tõesti selgitada, mida ta tõesti mõtleb selle Zero Sum Game loogika taga Thank you very much, Mr Tanno. suur tänu, härra Tannok. ja nüüd saab sõna Saudi Araabia suursaadik härra Bissel Tret. palun, härra suursaadik, me oleme ajahädas, nii et kui võimalik, tehke lühidalt. suur tänu, tere hommikust kõikidele. kõigepealt suur tänu proua Koomesile ja tema kolleegidele ma loodan, et teie edukas visiit, et teie visiit oli edukas minu koduriigis Saudi Araabias. ma tean, et aega on vähe ja ma tean, et mina ei ole see, kes peaks teile Euroopa Parlamendi kõrgesti austatud äh, liikmetele rääkima, mida nad peaksid tegema. aga tahaksin lihtsalt teatud äh, tõsiasjad välja tuua mina olen siin, et teile näidata, et minu valitsus, Saudi Araabia valitsus võtab Euroopa Parlamendi tööd äh, väga tõsiselt. ja me tahame teha koostööd, me tahame hoolitseda selle eest, et suhted Euroopa Liidu ja Saudi Araabia vahel oleksid äh, võrdsel alusel ja et nad oleksid ka õigel kursil ma tahaksin proua Komešile kinnitada, et äh, me oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse, meil ei ole siin mitte mingeid äh, kurje seadusi äh, Saudi Araabias ja tõesti selline keelekasutus ei vii meid mitte kuhugi. tahaksin teile ka kinnitada, et Saudi Araabia oli valmis jätkama äh, Äh, koostööd Euroopa Liiduga, me soovime olla Euroopa Liidu tähtis partner, me soovime rahu ja stabiilsust tagada ja töötada õitsengu nimel meie kõikide liitla-, meie kõikide liitlaste jaoks. ma ei tahaks siin rohkem rääkida Saudi Araabia rollist, kui me räägime energiasektorist või kaubandusest ja viimase kahekümne aasta jooksul on Euroopa ettevõtted tõesti olnud tegevas, tegevad ähm, meie koduriigis ja seal teeninud kasumit üle kaheksasaja triljoni euro. me tegelikult vaatame lootusrikkalt tulevikku, me teame, et tulevik on meie noorte kätes, me teame, et haridus on kõige tähtsam. haridus, haridus, haridus on see mudel, mille kallal me peaksime edasi töötama ja seda me teeme viis, kümme aastat tagasi meil naised ametlikult koolis ei käinud. nüüd on meil umbes viis miljonit äh, tudengit, neist viiskümmend kaks protsenti on naised. meil on kolmkümmend ülikooli, meil on kuussada tuhat äh, tudengit ülikoolides, ka nendest üle viiekümne protsendi on naised, meil on sada kuuskümmend tuhat äh, tudengit ühes ülikoolis, millest kolmkümmend viis protsenti on ka naised, meil on advokaadid, doktorandid ja doktorikraadiga inimesed, kes on kõik naised. mis puudutab neid äh, nii-öelda meesvalvajaid naiste üle, ma tahaksin ma olen teile tõesti valmis seletama seda küsimust, me võime kokku saada, ma ja räägin teile, et tõesti reformid eh, on teel ja väga palju on ära tehtud. suur tänu, härra suursaadik ja kuna tõesti aeg on nüüd täiesti otsas, siis minut anna maksimaalselt ja siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. jah, lihtsalt tahan tänada kõiki sõnavõttude eest, kuulasin ära ka suursaadiku ja olen otse loomulikult valmis kõikidega rohkem ka läbirääkimisi pidama, eelkõige härra suursaadikuga. ma usun, et tehes rohkem koostööd, saame me tegelikult üksteisest paremini aru ja saame üksteist siis ka mõjutada. ja ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendil on tõesti inimesi, kes soovivad Saudi Araabiaga tegeleda, mis puudutab keelekasutust, jah, muidugi, mul pole mitte mingit probleemi, kui me võtame siit välja sõna keskaegne, aga me kuidagi peame siiski selgitama, et, et mis on rahvusvahelised kohustused. Ehm, Saudi Araabia majanduslik kaal ja suhted meiega, ka sellele tuleb piisavalt tähelepanu pöörata meie raportis, ehm, see oli ka üks nimelt ajaline, vabandust, äh, pigem siiski tähemärkide piiratus oli see probleem, miks meil praegusel hetkel see probleem seal veel sees on. suur tänu ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmeteistkümnendal detsembril keskpäeval. me pikendasime seda kuuenda jaanuarini, ütleb proua Koomes. seda pole siin kirjas, ütleb härra esimees. me hääletame jaanuari lõpus me hääletame veebruari alguses, nii et tegelikult aega peaks olema. okei okay,, let's, let's discuss it. hästi, arutame seda hiljem. praegusel hetkel on see kolmteist detsember, aga teie sekretäriat kontrollib, kas tegelikult on kuues jaanuar tähtaeg ja järgmine päevakorrapunkt Pakistani roll piirkonnas ja poliitilised suhted Euroopa Liiduga ja ma annan kohe sõna raportöörile, kelleks on härra Zala Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Čas na... Aitäh. Meil on vähe aega ja sellepärast teen lühidalt. Pakistan võib tunduda meile kauge riigina, aga see riik mängib tolles piirkonnas väga olulist rolli. samas on tegel-, tegemist ka olulise ülemaailmse tegijana esiteks terrorismivastases võitluses ning äh, teiseks äh, rahu säilitamisel mm, piirkonnas. loomulikult äh, on seal väga keerulised suhted Indiaga ja Pakistan mängib olulist rolli ka Afganistanis pärast NATO vägede väljaviimist. Need kõik on eeldused mis rõhutavad äh, Pakistani olulisust. Euroopa Liit peab äh, väga selge seisukoha võtma mm, selle piirkonna kohta poliitiliselt ning teine asi on äh, Pakistani sisesed arengud, rahvuste vahelised suhted, seal on tegelikkus Saudi Araabiaga, Saudi Araabiaga suhteliselt sarnane. lühidalt öeldes on tegemist äh, feodalistlike suhetega ja selliste aga Pakistanis on äh, siiski meil tegemist demokraatlikult valitud valitsusega ning äh, esimese demokraatliku võimu üleandmisega, mida me Pakistanis näeme ning Euroopa Liit peab demokraatlikke institutsioone ja tendentse toetama ning loomulikult äh, on meie jaoks oluline nende tendentside tugevdamine Pakistanis. see ei ole lihtne. Pakistanis on, äh, on äh, küllaltki suured alad, mis ei ole riigivõimul ning võib öelda, et riik ei ole klassikalises mõttes äh, välja kujunenud, äh, nagu meie äh, seda mõistame, on ka FATA alad, kus on tegemist nii-öelda hõimualadega. ja meie jaoks on oluline see, et Euroopa Liit toetaks riigi terviklikkust Pakistanis. kõige tundlikumaks teemaks on läbirääkimised Talibaniga kus meie jaoks on oluline see, et me Talibaniga seotud probleeme sooviksime lahendada ühelt poolt äh, Pakistanis endas ja teisalt äh, Talibani kontrolli all olevates äh, Afganistani piirkondades äh, tegemist on keerukate probleemidega, vaja oleks, et äh, toimuks mingigi areng, sest äärmiselt oluline on rahuprotsesside jätkumine ning äh, meie jaoks on oluline ka see, et äh, oleks mingi demokraatlik võimalus mängureeglite määratlemiseks, oluline on see, et pinged piirkonnas väheneksid, mis seal veel on ühelt poolt me peame toetama läbirääkimisi Talibaniga, aga teisalt ei tohiks me loobuda oma demokraatlikest põhimõtetest, need ongi, see, selles seisnebki meie eesseisev dilemma. ning äh, strateegiline probleem kahel tasandil, esmalt äh, koostöö ühend-, äh, Ara-, USA-ga ja teis-, sest et seal piirkonnas on väga oluline äh, USA-ga koostööd teha ning teiseks äh, peab Euroopa Liit ajama iseseisvat poliitikat, olema USA jaoks äh, partneriks selles piirkonnas ning teiseks äh, mm, on meil seal probleeme strateegilise partnerlusega, see mõiste tuleb äh, uuesti määratleda ja rangemalt määratleda Euroopa Liidu jaoks. et seda saaks kasutada tegeliku instrumendina. realistlikult vaadates on see strateegilise partnerluse mõiste midagi, mis Pakistani puhul tegelikult ei ole realistlik ja see oleks vaja uuesti määratleda. Uh, suur tänu, härra Sala ja nüüd anname sõna härra Kaalerile, palun. aitäh, Euroopa Rahvapartei variraportöörina tahaksin tänada härra Zalat äh, raporti koostamise eest. ma olen tema analüüside ja kirjeldusega suures osas nõus, minu meelest on ka äärmiselt oluline, et Euroopa Liit kahepoolsetes suhetes äh, äh, omistaks äh, sellele riigile mm, olulist tähtsust, tegemist on saja kaheksakümne miljoni inimesega, riigiga, millel on tuumarelv ja mis asub otse Afganistani kõrval, nii et seetõttu on äärmiselt oluline seal oluliselt tegutseda, ma arvan, et eriti olulised on kolm teemat, millele me peaksime keskenduma. arengukoostöö raames, äh, nagu seda nimetatakse, peaksime keskenduma äh, eriti haridusele, see on äärmiselt oluline, et inimestel oleks võimalus saada korralik äh, haridus ning et nad ei ähm, ei saaks haridust ainult vast-, kohalikes usukoolides. me peaksime teiseks arendama seda äh, Äh, riiki ja toetama majanduslikult. Äh, järgmisel nädalal äh, sõlmitakse ka üldise soodustute süsteemi pluss lepingud ning demokraatia edendamise osas me oleme juba ka edasi arenenud, seal on äh, Ähm, olnud mitte üksnes valimisvaatluse programme, ma olen kaks korda olnud peamine valimismaatleja, vaid meil on ka jätkuprogrammid, äh, demokraatlike institutsioonide tugevdamise programmid ning äh, sõnastus punktis kolmteist ei ole võib-olla täiesti korrektne, kuna minu meelest äh, me juba tegeleme selliste asjadega seal. for the EU to follow a more explicitly political approach in bilateral relations uh, and provision of assistance. Also see juba käib seal, meil on juba rohkem kui kümme miljonit äh, ühte programmi investeeritud, me peaksime seda väärtustama ja intensiivselt äh, järelevalvet teostama, muus osas mul märkusi ei ole, suur tänu ja ma toetan seda raportit. Äh, Mihhail, now we have two more minutes. suur tänu, Mihhail, ja nüüd kaks minutit Äh, veel poolteist minutit sellest saab Anna Gomes ja ma käisin meie inimõiguste allkomisjoniga visiidil Pakistanis äh, eelmisel aastal. tegemist on väga hea alusega, ma teen muudatusettepanekuid just inimõiguste kohta, sest see oli see valdkond, millele me keskusime, keskendusime, kui käisime selle härra Gripiga tahaksin öelda, et tegemist on riigiga, mis väga selgelt näitab just seda, millest me rääkisime enne väga paljud inimesed inimõiguste eest ja naiste õiguste eest võitlejad rääkisid meile, kuidas kõige konservatiivsema islami mõju jõuab just Saudi Araabiast nendeni ja mõjutab väga palju sealset olukorda. religioon nii mõjutatakse, aga tegelikult tuleb selle taga ka kogu see raha riiki, mis aitab äh, neid toetada. nii et äh, see GSP pluss, kui see on ka ühendatud äh, inimõigustega, inimõiguste lävendiga on tõesti väga tähtis, sellepärast et Pakistani puhul kõige suuremaks väljakutseks on rakendamine, rakendamine. ja meil tuleb siin tõesti midagi ära teha, me peame endale teadvustama, tegemist on väga tundliku küsimusega ja tegelikult on siin ka kogu läänemaailma usalduse küsimusega. USA valitsuse äh, õudne poliitika, mm, mehitamata lennukite kasutamine seal on täiesti skandaalne. naiste, inimeste õigused, vähemuste õigused, mitte ainult see, mis toimub Fata piirkonnas. Sherid peale selle ka kristlased, kuid mitte keegi ei tea võib-olla enam, et Hiina eh, oli šiiit ja tema lõi Pakistani riigi, nii et eh, rohkem ma ei ütle, sest sõnad on otsas ja ka aeg ka. suur tänu, proua Neits, hästi lühidalt palun, jah, hästi lühidalt äkki me võiksime sinna sisse panna ka viited looduskatastroofide kohta, mis Pakistanis on olnud, maavärin, üleujutused, sajad tuhanded inimesed tuleb tõesti eh, probleemidest välja aidata, siis veel ka kaubanduse tähtsus, aga siis veel üks laiem küsimus, aga ma lihtsalt mainin seda me peaksime endalt küsima, kas äh, äh, need suhted peaksid tõesti olema nii-öelda ühesuunalised, et meie oleme need, kes ainult nõuavad ja pakume väga-väga vähe vastu. aitäh! suur tänu, proua Neits, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaheksas jaanuar keskpäeval ja sellega on see päevakorrapunkt ammendatud. ja läheme järgmise juurde. So our next point uh, on our agenda is uh, the... järgmine päevakorrapunkt on arvamuste vahetus härra Ilir Metaga, kes on Albaania parlamendi esimees. ta räägib olukorrast pärast valimisi ja Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadetest selle riigi puhul. kõigepealt äh, vabandan härra Broki nimel, ta pidi minema esimeste konverentsile, nii et äh, alustame kohe arvamuste vahetust ja mul on väga hea meel tervitada siin härra Metat väliskomisjonis ja palun, teil on sõna selleks, et jagada meiega oma muljeid olukorra kohta Albaanias. Thank you. Thank you very much suur tänu, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, kallid sõbrad. minu jaoks on suur au välisasjade komisjonis täna olla Albaania jaoks väga olulisel hetkel Albaania jaoks, võttes arvesse meie eh, soove eh, edasi minna Euroopa ühinemisprotsessis täname Euroopa Parlamenti äh, toetust, äh, olete meid aastate jooksul kogu aeg äh, toetanud. ning teie öö, öö, öö, olete aastaid meid toetanud ning me oleme selle eest teile väga tänulikud. sooviksin tänada ka Euroopa Komisjoni nende väga realistliku edu raporti eest ning selle eest, et toe-, soovitasite, et Albaania saaks kandidaadi staatuse leiame, et äh, Albaania on praegusel hetkel jõudnud väga positiivsesse faasi oma Euroopa integratsiooni teel, mida peegeldavad ka viimaste kuude poliitilised arengud. Äh, toimub poliitilise kampaania äh, kõige teravamatel hetkedel. me suutsime jõuda kompromissini, vaheldades kolme olulist seadust, mis olid siis kolm viimast tingimust Euroopa Komisjoni poolt seega meie eh, eh, meil on nüüd suuremad võimalused kriteeriumid täita. meie viimased valimised olid õiglased ja vabad, see on samuti väga eh, positiivne areng ning võimu üleminek toimus demokraatlikult ja üsnagi euroopalikult. see on samuti positiivne samm edasi meie poliitilises ajaloos. ning pärast seda, kui pandi kokku uus parlament, täheldasime erinevat uut poliitilist kliimat, mis on positiivsem kui viimastel aastatel. kõik ning samas eh, tuleb tunnistada ka Euroopa laienemise positiivset mõju. meie parlament toimib hästi, seal osalevad kõik poliitilised parteid, opositsioonid eh, mängi, opositsioon mängib eh, olulist osa parlamendi istungitel ning parlamendikomisjonides ning ta on ka hästi esindatud meie alalistes esindustes välismaal samuti eh, peab ütlema, eh, et meie, eh, et meie praegune opositsioon on rohkem esindatud välisriikides meie esindustes kui endine sotsialistlik opositsioon. me üritame garanteerida suurt poliitilist koostööd palju rohkem kui enne. meil on hea meel selle üle, et viimaste kuude jooksul oleme näinud ka Eh, meeldivat eh, arutelu opositsiooni ja, ja eh, valitsuspartei vahel. oleme parlamendis arutanud olulisi küsimusi, korraldati ka mitmeid arutelusid Euroopa Integratsioonikomisjoni poolt, kus osalesid ka ministrid. meie parlament toimib nüüd korrektselt ning äh, meid äh, aitavad ka uued menetlusreeglid, mis äh, hääletati paika möödunud aasta mais konsensuslikult, mis olid Euroopa Komisjoni poolsed, üks euro-, see oli üks Euroopa Komisjoni poolseid nõudeid. me kõik teame, et Albaanial on vaja konstruktiivset poliitilist tasakaalu, et me saaksime oma Euroopa reformide agenda ellu viia ning see vajab kaasavat dialoogkonda, mis tähendab lisaruumi opositsiooni jaoks, et meil, neil oleks võimalus äh, väljendada ennast ja kontrolliks ka Euroopa, kontrolliks ka parlamendi demokraatlikult funktsioneerimist. kuu aega tagasi otsustasime äh, paika panna mm, põhiseaduskohtu liikmed. see näitas, äh, et et parlamendi jõud teevad koostööd ka Albaania presidendiga. viimastel kuudel nägime hea meelega, kuidas esimest korda meie parlamendis eh, moodustati naissaadikute liit, mille algatajaks oli üks eh, opositsiooni tunnustatud liige. Albaania parlament võttis ühisel häälel vastu eh, resolutsiooni Euroopa integratsiooni kohta, nõudes parlamendid, valitsused ja teistelt ja teistelt institutsioonidelt, et äh, komisjoni põhinõuded täidetaks ning samuti taotledes äh, äh, liikmesriike, et hääletataks ka Albaania kandidaadi staatuse poolt. hiljuti mm, kohtusime komis-, kodanikuühiskonna esindajatega ning parlament hääletas ka selle üle, et ka seadusele, mis kaitseb laste õigusi, see oli kahe parlamendikomisjoni töö tulemus ja selle põhjaks oli laiapõhjalised konsultatsioonid kodanikuühiskonnaga. mul on hea meel öelda, et selle parlamendisessiooni eh, eh, selle parlamendi koosseisu ajal ei ole ainsatki eh, dramaatilist poliitilist konflikti toimunud ning loodetavasti see nii ka jätkub. me teame, et peame, teame, et peame jätkama poliitilist dialoogi nii, et saame jätkata ka õigusreformi läbiviimisega ning äh, samuti ka äh, territoriaalse reformiga. kompromiss ja kaasamine, me nendele äh, nüüd jätk-, vaadates, milline oli komisjoni eduraport, hakkasime kohe kokku panema uut tegevusplaani, et olla kindlad selles, et me tegeleme iga punktiga õigeaegselt ja efektiivselt. see aitab meil Eh, oma tööd tõhusamaks eh, ja läbipaistvamaks muuta. nagu te teate, eh, kavatsesime teha, tihendada oma suhteid ombudsmaniga ning võtame arvesse ka tema poolse olulise institutsiooni poolseid raporteid kindlasti arvesse võtma nii oma uute seaduste väljatöötamisel. muude sotsiaalsete küsimuste äh, Äh, juures äh, peab mainima seda, et ombudsman on edukalt äh, ähm, esile tõstnud Rooma etnia, roomade ähm, õiguste küsimuse ning selle reageeriti kiiresti. me esitasime oma soovitused edasi ähm, selle kohta ning tegelesime sellega, kuidas nende, kuidas nende Eh, kuidas neid aidata, kuidas eh, nende, eh, neile samuti anda ka näiteks dokumendid. me loodame, et kodanikuühiskond aitab meil, meid meie töös, meil on vaja uut põhiseadust, meil on vaja ka suuremat läbipaistvust õig-, õig-, seaduste vastuvõtmisel, see peaks suurendama ka ühiskonna ühtsust eelkõige sooviksime eh, paljusid huvigruppide koostööd, sooviksime ka rahvusvaheliste eh, partnerite koostööd. meil eh, tahaksime, et kõik meie institutsioonid oleksid vastutusvõimelised. meil on vaadatud sead-, uusi seadusi selleks, et meie liikumine edasi toimiks edasi. meil on, mul on hea meel, et komisjoni, erikomisjonide kohtumine lõppes paljude soovituste vastuvõtmisega. meil on hea meel Euroopa Parlamendi liikmetele, kes tulid Tiranale, eh, eh, esitasid eh, ühtsed soovitused. sooviksin teile kinnitada, et, et meie lühiajalised meetmed on hästi rakendatud ja toonud kaasa positiivsed muutused äh, ning äh, me äh, kindlasti viime ellu ka viis soovitust komisjoni eduraportist ning kinnitan, et äh, Albaania valitsus ja parlament soovib reforme edasi teha, et komisjoni soovitusi ellu viia ja veenda liikmesriike, et Albaania soovib teha suuri jõupingutusi, et edasi minna oma Euroopa teel. me ei saa muidugi teha imesid kolme kuu jooksul, kuid kolme kuu jooksul on tehtud juba väga palju õigusriigi tugevdamiseks, võideldes õig-, õig-, rahvusvahelise kuritegevusega. me, me, meil on korruptsioonivastase võitluse voliniku ees paika pandud ja tal on juba välja töötamatud uus strate-, strateegia. meil on vaja paremaid meetmeid kõrgel, kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite vastase võitlusel, see peaks tähendama ka varade konfiskeerimist, minevikus see nii ei olnud loomulikult äh, on meie eesmärk selles, et iga oluline samm äh, astutakse liikmesriikide Euroopa Liidu äh, toetusega. samuti on võetud ka distsiplinaarmeetod kasutusele kohtuniku vastu, kes takistavad ka uurimistööd, samuti võitleme illegaalsete ehitiste vastu ning äh, kontrollime seaduse, äh, äh, seda rakendamist palju karmimalt. õiguskaitsjad samuti ning sellest teevad koostööd Riigiprokuratuuri, Siseministeerium ja õiguskaitseasutused, mis võitlevad kõigi kuriteoliikide vastu. hiljutine statistika on näidanud, et õiguskaitseasutuste töö on muutunud palju tõhusamaks eeldame, et selle nädala õigusasjade komisjoni kohtumine eh, õigusalane koostöö, koostöö Europoliga, eh, eh, sellealane leping sõlmitakse varsti alla. see peaks aitama meie õiguskaitseasutuste koostööd Euroopa kolleegidega, mis peaks aitama võidelda organiseeritud kuritegevuse, inimkaubanduse ja muu sellise vastu. nagu te näete, me uhkusega tugevdame oma ajalooliselt lähedasi suhteid eh, naabritega ning ka albaanlastega, kes elavad teistes riikides, sest me arvame, et et meil on vaja head stabiilset tugevat riiki eh, ja see kehtib ka meie naabrite kohta. me ei, ei arva, et kandidaadi staatus eh, on meie tee lõpp, vastupidi, see on ainult järgmine samm edasi meie teel Euroopa institutsionaalsete e, e, standarditega ühinemisel. see on lihtsalt samm edasi uute kohustuste ja vastutuse ülevõtmiseks. sõltumata nõukogu otsusest detsembris oleme veendunud, et peame edasi tegema olulisi reforme, sest me teame, et reformid ei ole seal Euroopa pärast, vaid meie kodanike pärast. nagu arvame ka, et kandidaadi staatus äh, meie jaoks äh, oleks julgustus meid äh, edasiste jõupingutuste tegemisel. suur tänu teie, teile võimaluse, teile võimalusest sõna võtta, olen avatud küsimustele. suur tänu teile, härra Mett. suur tänu teie ja palju õnne positiivsete arengute eest teie riigis ning alustagem nüüd mõttevahetust kolleegidega, kõigepealt saab sõna härra Kukan, kes on ka Albaania delegatsiooni esimees. suur tänu, härra esimees, tere tulemast, parlamendi esimees, väga tore on teid näha Brüsselis Euroopa Parlamendis vahelduseks. tegemist oli väga hea kõnega ja mul on väga raske leida äh, mille, mida, millest siin nüüd veel rääkida, te ütlesite kõik äh, õiged poliitilised sõnumid juba ära. ja ma tahaksin teid julgustada edasi minema sellel kursil, mille te ka oma sissejuhatavas kõnes välja tõite. kõik siinviibijad hindavad Teie riigis valitsevad uut poliitilist õhkkonda, alustades valimistest, sellest, et eelmine valitsus tunnistas kaotust ja et võim anti probleemideta üle uuele valitsusele. Need esimesed sammud, mis tehti ja see, et parlament toimib korralikult, mis pole alati Albaania puhul niimoodi olnud, nagu me kõik väga hästi teame. ma ei usu, ja teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et ei hakka nüüd üksteisel poole vaatama ja endalt küsima, et kes kõige rohkem panustas sellesse uude olukorda. mida meie teilt palume, on liikuda edasi, me peame olema veendunud, me peame üha rohkem ja rohkem olema veendunud ja meil on vaja rohkem korralikke tõendeid selle kohta, et see uus olukord jääb püsima, et seda tugevdatakse, sellega liigutakse edasi olen nõus sellega, mida te ütlesite, et ei saa siin paari kuuga imesid teha. ma ei usu, et isegi oleks realistlik teilt neid imesid nõuda, kuid äh, aja jooksul on teil võimalik näita, et on uued kursid, uued tuuled ja et äh, te lähtute nendest uutest tuultest, panustate neile, liigute sealt edasi tahaksin ka tõesti kinnitada, et tõesti uut kurssi on näha, mul on siin äh, resolutsioon äh, kahekümne seitsmendal novembril teie parlamentaarne assamblee võttis selle vastu, see on samamoodi väga hea resolutsioon, samamoodi nagu ka teie kõne, kus te tõesti väga põhjalikult äh, analüüsite olukorda ja toote välja kõik selle, mida on vaja teha veel äh, Albaania integratsiooni teel Euroopasse. ma ei tea, kas mulle on antud õiget informatsiooni, aga ma sain aru, et tegemist on resolutsiooniga, mis võeti vastu opositsiooni ja valitsusparteide eh, poolt üheskoos. nii et see on jällegi järgmine tõend selle kohta, et asjad muutuvad, asjad liiguvad edasi kui me ütleme teile, et te peaksite liikuma edasi, et te peaksite meile rohkem tõendeid tooma, siis me teeme seda sellepärast, me kõik äh, tahame teile anda võimalust. mitte võib-olla kõik äh, saadikud Euroopa Parlamendis ei ole nõus minuga, mina tõesti usun teid, olen teile valmis andma võimalust ma tean, et teie isiklikult äh, mängite väga tähtsat rolli lõimimise teel, te tegite seda ju ka, ka minevikus ja ma tõesti julgustan teid seda tegema ka tulevikus aga siiski on Euroopa Liidus ka riike, mis ütlevad, et Albaaniast on liiga palju varjupaigataotlejaid, mis on tõsi, tõesti, kui viisavabastusrežiim äh, sisse viidi, siis ta alguses läks teil päris hästi, aga nüüd enam mitte nii hästi ja nüüd need ähm, mõned riigid kasutavad ära just neid pisikesi negatiivseid detaile selleks, et ähm, ähm, siin lõigata kasu sellest enne Euroopa Parlamendi valimisi. Te peaksite tegema nüüd kõik ähm, selleks, et nendele inimestele mitte seda võimalust kätte mängida, see oleks minu sõbralik soovitus teistele. suur tänu, Eduard, selle väga positiivse ja väga kirgliku kõne eest. järgmisena härra Vuljanitš, kes on Albaania raportöör. Teil on sõna, jah, aitäh härra parlamendi esimees, mul on väga hea meel teid näha täna siin, eriti just täna mil saame tõdeda, et päris palju häid asju on toimunud. resolutsioon Albaania kohta on äh, positiivselt äh, häälestatud, me võtsime selle täna ühe tõesti äh, ainult ühe erapooletu häälega vastu. kõik ülejäänud toetasid raportit. järgmisel nädalal hääletame me selle raporti üle täiskogul meie nõudsime hääletust veel detsembrikuus sellepärast, et meil on selge parlamendi seisukoht selles küsimuses. Ehm, ja nüüd tahtsime, et meie seisukoht oleks selgelt vastu võetud enne, kui viimane otsustaja nõukogu oma seisukoha välja ütleb. me ei tea, mida nõukogu kavatseb öelda, siin me saame tõesti ainult äh, ennustada. aga parlament tõesti toetab teid ja meie sõnum teile on positiivne, mitte ainult parlamendi oma tegelikult. ma olen veendunud et kõik on huvitatud sellest, et äh, nad näeksid uusi tuuli Albaanias. ja selle sõna kompromiss tähendus on väga tähtis. me oleme väga tihti rääkinud äh, konsensusest äh, ja mina ütlesin, et see sõna konsensus on väga ähm, halb sõna, eriti meie jaoks, kes me tuleme nii-öelda sotsialistliku taustaga riikidest. õige sõna on kompromiss, sest kompromissiga leitakse ka lahendus. ja te olete tõesti siin olnud päris edukas. opositsioon toetab teid äh,. Äh, nii et tõesti kõik hindavad seda. jah, otse loomulikult on ka mureküsimusi ja probleeme, mis tuleb lahendada korruptsioon, organiseeritud kuritegevus, vaesus. avaliku halduse korraldamine, aga ma olen täiesti veendunud, et albaanlased on võimelised need probleemid lahendama ja seda suhteliselt äh, Äh, lühikese aja jooksul, ma tean, et sõna suhteline pole võib-olla väga hea siin, ma saan aru, et paari kuuga pole võimalik midagi ära teha ja tõesti ei ole mingeid imesid võimalik teil varrukast välja tõmmata. aga tegelikult üks ime on juhtunud. Äh, Tirana tänavatel olid meeleavaldajad, nad äh, avaldasid meelt Süüria keemiarelvade vastu ja valitsus kuulas neid inimesi ja minu jaoks oli täiesti ime, see oli täiesti uus lähenemine, uus mõtlemine. riik on väga palju ära teinud. me oleme üritanud aidata nii palju kui võimalik. ja ma olen veendunud, et asjad lähevad hästi, te olete õigel teel ja me jätkame seda koostööd õigel teel eeldades, et igaüks teeb ära oma kodutöö. aitäh! Thank you very much uh...! suur tänu, härra Rootšek, palun! suur tänu! tere tulemast, härra parlamendi asemees ja lubage mul jätkata selles positiivses õhkkonnas. Teie rääkisite toetusest kohe alguses ja nagu te näete, meie resolutsioon äh, Äh, on toetav ja ka hääletus näitas seda, me toetame teid ja kui Albaania jätkab sellel teel, siis me võime teile kinnitada, et ei saa toetust mitte ainult minu fraktsioonilt, sotsiaaldemokraatidelt, vaid ka teistelt äh, fraktsioonidelt. Te mainisite ühte sõna, äh, kaasatus, ja mina arvan, et see on väga tähtis. kaasamine on väga tähtis nii parlamendis, ehk et valitsus ja opositsioon teevad koostööd, ja meie sõnum enne valimisi ja tegelikult ka pärast valimisi on see, et ükskõik, kes valitseb, kes on opositsioonis, tähtis on see, et kõik oleksid kaasatud ja tehtaks koostööd. aga tähtis on ka ühis, kodanikuühiskonna kaasamine, kodanike kaasamine, sellepärast et parlament on parlamendi on valinud äh, inimesed, äh, parlament on tegelikult inimese tahte väljendus, inimeste tahte väljendus, nii et tõesti tegemist on hea tulemusega mitte ainult äh, parteide jaoks, vaid ka kodanikuühiskonna jaoks. ja selles mõttes ma isegi ei saa aru, miks siin räägitakse imedest, aga tegelikult teie arenemine näitab, et Äh, ühiskond muutub teil küpsemaks samamoodi nagu ka poliitilised juhid, nii et tõesti tegemist on väga hea uudisega ja väga heade argumentidega. koostööd on vaja. Te mainisite ka resolutsiooni. jällegi palju õnne teile. selles resolutsioonis te ütlete, mida teil on vaja teha. Te teate, mis tuleb teil veel enne, tuleb teil ära teha avaliku halduse ja kohtusüsteemi reformimisel, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses, sest see ei ole hea mitte ainult liitumisprotsessi jaoks, vaid see on väga tähtis ka selleks, et et Albaania riik ja ühiskond ja ka majandus toimiksid. nii et tegelikult tuleks rohkem keskenduda ka majandusele. ma arvan, et Albaania on tõesti õigel teel Urbaanial on väga palju võimalusi. nii et ma olen tõesti veendunud, et te kasutate neid võimalusi ka majanduse arendamiseks. lubage aga mul ka mainida veel ühte asja, minu arvates on siin tegemist suure võimalusega ja teie riik võiks sellele keskenduda, nimelt piirkondlik koostöö. sest kui me vaatame kogu piirkonda tervikuna, siis me näeme ka väga positiivseid uudiseid kogu piirkonnast. Montenegro peab läbirääkimisi, Serbia alustab ka kohe varsti. väga tihe dialoog on Belgradi ja Pristina vahel. Äh, Kosovos oli meil ka teine valimiste voor nädalavahetusel kõik toimus probleemideta, nii et tõesti, tegemist on suurepärase võimalusega ka piirkondliku koostöö arendamiseks ja võib-olla parlamendi esimehena saaksite teie ka selles küsimuses väga tähtsat rolli mängida ja ma olen veendunud, et meie siin ja minu kolleegid aitavad teid. ja otse loomulikult me soovime, et Albaania saaks kandidaatriigi staatuse ja nagu teie ütlesite, tegemist ei ole mingi protsessi lõpuga. ja see on olnud ka alati olnud meie sõnum, kui me räägime riiklikes parlamentides, riiklike valitsustes, me ütleme, et tegemist ei ole protsessi lõpuga, vaid pigem hoopis algusega ja kui on probleeme ja raskusi ja reforme läbi viia, siis jah, me teame seda, teie teate seda ja seda kõike on võimalik teha läbirääkimiste ajal. nii et see on ka jälle meie sõnum, mida kiiremini me pihta hakkame, seda kiiremini saame me edasi minna, seda kiiremini saame läbirääkimisi alustada. aitäh! suur tänu ja viimane kõneleja minu nimekirjas on härra Katšin. suur tänu, härra esimees, härra parlamendi esimees äh,, lugupeetud Teie Ekstsellents, äh, härra suursaadik, mul on väga hea meel teid täna siin näha, teie uuel ametipostil, aga parlamendi esimees on riigis tähtsuselt teine mees, nii et te olete tõesti väga tähtsal ametipostil. me teame, et te ei ole mitte ainult vaatleja, vaid te olete ka tegutseja. meil on tõesti vaja tegutsejaid Albaania ühiskonna sees. meil on vaja seda riiki demokratiseerida ja selle protsessi puhul tuleb meil riiklike parlamentide rolli tugevdada nii nagu meie soovime Euroopa Parlamendi rolli tugevdada selleks, et Euroopa Liidu institutsioone muuta tõhusamaks ja viia neid kodanikele lähemale. ma leian, et teie roll äh, parlamendi esimehena, teie institutsiooni roll on äärmiselt tähtis selleks, et inimesed saaksid aru, kuidas ja mida on vaja ära teha ja kaasamine saab alguse parlamendist. opositsioon peab ka vastutust kandma, mitte ainult kõigele vastu olema ja müra tegema. Albaania tõesti on olnud kannatlik äh, äh, ja nüüd olete siin uuesti meie ees, nii et ma olen veendunud, et annate kõik endast oleneva selleks, et seda probleemi lahendada ja lahendada kõike seda, mida siin on täna mainitud see, mida te ütlesite oma kõne alguses, oli tõesti äh, väga tasakaalus ja see oli täpselt see, mida me teilt ootasime, see paitas meie kõrvu, suur tänu selle eest. aga teiselt poolt tuleb äh, siiski toonitada ka teie uusi eesmärke. Te peate nüüd tõesti kõik need positiivsed muudatused ka ähm, edasi viima teie naaberriikidesse. Teil on tõesti vaja ka Makedoonia üles raputada, teie naaber. see on väga tähtis. seal on korralik Albaania vähemus Makedoonias, ka nemad peavad konstruktiivselt äh, kaasa aitama. ma ei räägi siin praegu äh, Makedoonia liitumisest, vaid pigem äh, demokratiseerimisest, sellepärast et demokratiseerimise äh, Äh, positiivsete mõjudeta ei ole võimalik läbimurret saavutada. nii et tõesti, meil on vaja ka Makedoonia nüüd tuua ajaloost tagasi tänapäeva ja ma olen veendunud, et ka teie saate olla väga tähtsaks sillaks äh, selleks, et nad saaksid aru, mis neil on vaja teha. nii et meie jaoks Albaania on tõesti konstruktiivne äh, liitlane. meil on praegu siin Belgrad, Podgorica, Pristina kolmnurk ja me tahaksime selle kolmnurga äh, nelinurgaks muuta ja lisada sinna ka Tirana, selleks et oleks võimalik seda piirkonda positiivselt üles raputada. mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja palun tulge tihemini, sest see on väga viljakas, mitte ainult teie jaoks, vaid see arvamuste vahetus on ka meie komisjoni jaoks väga viljakas ja tegelikult ka kogu parlamendi jaoks. suur tänu! aitäh! ja nüüd, härra parlamendi esimees, teil on nüüd äh, kohtumise lõpuni aega selleks, et vastata, aga aega on kõigest viis minutit. I want to thank uh... suur tänu, ma sooviksin tänada teid kõiki <clears throat> lugupeetud härra Kukan, härra Guljani härra Katsin ja teisi teie kommentaaride ja märkuste eest. selle eest, et te olete Albaaniat nii palju äh, toetanud, samuti meie integratsiooniprotsessi olete aktiivselt äh, toetanud äh, ka resolutsiooni, mille Ahvet just vastu võttis. olete minevikus olnud ka kriitilised siis oli meil palju probleeme. nüüd olete palju positiivsemad, sest Albaania on saavutanud positiivseid tulemusi viimastel kuudel. sooviksin rõhutada näiteks seda, et viimane resolutsioon, mis meie parlamendis ühehäälselt vastu võeti, sai alguse opositsioonilt ja see oli väga hea opositsioon oli väga aktiivne ning see parteiülene tegevus äh, on olnud täiesti tuntav paljudes muudeski küsimustes, mida ma ei hakka üle kordama. Euroopa integratsioon on kõigile osapooltele ühine eesmärk. ning ka viimastel valimistel Albaania kodanikud hääletasid äh, suurt vastutustunnet üles näidates eh, ja lükates tagasi natsionalistlikud alternatiivid ja hääletasid eh, parteide poolt, kes toetasid riigi ja Euroopa projekti. meil on loomulikult olemas probleeme ning eh, lahendame neid koostöös liikmesriikidega me oleme tähelepanelikud oma probleemide suhtes äh, ning äh, tegeleme kahepoolse koostööga ja mitmepoolse koostööga. ning äh, sooviksime tõesti oma ülesannetega igapäevaselt toime tulla, mitte ainult see, selle hetkeni, kui nõukogu öö, otsuse vastu võtab, sõltumata sellest, milline öö, see otsus on, see sõltub ju liikmesriikidest. sest äh, see on meie vastutus oma kodanike eest ning loomulikult me liigume edasi õiges suunas ja äh, me tegeleme oma prioriteetide elluviimisega, soovituste elluviimisega, samuti jätkame kõrgetasemelist dialoogi Euroopa Komisjoniga et, et teha endiselt edusamme ja et garanteerida selle protsessi jätkusuutlikkus ja jätkuvus. ühtlasi sooviksin teile öelda, et äh, ühinemise äh, muutev jõud hoiab meid väga ühtsena selles piirkonnas Makedoonia, Serbia, Montenegro, Kosovo ja Bosnia-Hertsegoviina ja teised riigid. ning me liigume edasi selles suunas. Albaania on tulevikus veelgi aktiivsem. ma kohtusin nende parlamendi spiikriga paar kuud tagasi. Neil on esimest korda nüüd parlamendis Albaania sõprusdelegatsioon. kohtume nendega varsti. ning peaminister Rama on väljendanud soovi kohtuda Belgradi ning äh, tõhustada meie koostööd. ning äh, toetame ühtlasi Äh, dialoogi Kosovo ja Serbiaga, see on meie meelest äärmiselt oluline selleks, et kogu piirkonna kuvandit parandada Euroopas jaoks, investorite jaoks, sest meie jaoks on väga oluline meie piirkonna kuvandit täielikult muuta, meie piirkond on ju väga palju juba muutunud, kuid äh, kannatame endiselt selle pärast, et kuidas nähakse, milline äh, Eh, arvamus meist on ja eh, teeme koostööd kõigi piirkonna riikidega, et võidelda organiseeritud kuritegevuse inimkaubanduse vastu ning jätkame samas vaimus, sest eh, me oleme teadlikud sellest, et kui me suudame positiivse kuvandi luua, siis äh, see ei lähenda meid ainult mitte Euroopa Liidule, vaid see eh, eh, julgustab investoreid, et meie investeeriks rohkem sellesse piirkonda ning see on demokraatliku arengu jaoks eh, väga tähtis, et parandada meie kodanike elatustaset. jätkame selles suunas edasi ning kinnitan teile, et me teeme teiega endiselt tihedat koostööd, et äh, selles positiivses suunas äh, edasi areneda pärast äh, kahekümne kolmanda juuni valimisi kompromiss ning kaasatus. Ähm, need on meie jaoks väga tõsised prioriteedid, need ei ole lihtsalt sõnad ning me jätkame samas vaimus, sest Euroopa integratsioon on meie riigi jaoks oluline eesmärk. loodame tõesti vee peale palju ka tulevikus. suur tänu, härra spiiker. Teil on siin palju sõpru, nagu näete ja me sooviksime, sooviksime teile anda äh, head nõu. poliitilised arengud peavad olema jätkusuutlikud, järjekindlad ja see ning see hea vaim peab tulevikus edasi kestma. suur tänu teile. suur tänu, et siia tulite. ning äh, tänaseks äh, on siis viimane päevakorrapunkt äh, samuti läbi ja head isu kõigile.